meie istung on jälle alanud. pidades silmas nõuandekomisjoni uurimise tulemustega, kes tegeleb parlamendi assistentide ahistamisjuhtumitega Euroopa Parlamendis ja pärast kirjalikke avaldusi, mis asjasse puutuvalt liikme kohta tuli, otsustas president karistuse määrata Maria Jorao Rodriguez'ele vastavalt artiklile kuus üks kuus kuus. ja tegemist oli psühholoogilise ahistamise juhtumiga. ja asjasse puutuvat inimest eile eh, ka teavitati vastavalt artiklile üks kuus seitse sellest ja on võimalik edasi kaevata juhatusele see otsus Mm, see tähendab seda, et kui edasi kaevatakse, siis peatatakse karistuse kohaldamine. aga läheme nüüd meie töö juurde. esimene päevakorrapunkt, see on komisjoni avaldus ja puudutab eh, sisesekretsiooni kahtlustajate raamistikku Euroopa Liidus. siin meil vaba mikrofoni ei ole ja ka sinise kaardi küsimusi ei ole ette nähtud, nii et palun, proua volinik tere hommikust, press, juhataja, lugupeetud saadikud, kakskümmend aastat tagasi võttis komisjon vastu oma esimese strateegia sisesekretsiooni kahtlustajate kohta. me saame olla uhked selle edasiliikumise üle, mis on pärast seda toimunud. me mõistame, et tegemist on meie puhul ühe juhi ka juhi rollis oleme maailmas selle teemaga tegelemisel. aastast tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa oleme keelanud või kitsendanud paljude kahtlustajate kasutamist ja me oleme ka regulatiivsed kriteeriumid kehtestanud selleks, et tuvastada sisesekretsiooni kahjustajad. meil on selle kohta pestitsiidide ja biotsiidide alased õigusaktid. me oleme ka rahastanud teadusuuringuid ja toetanud rahvusvahelisi organisatsioone aga sellest ei piisa. sisesekretsiooni kahjustajad on endiselt äh, ülemaailmseks väljakutseks ja äh, valmistab muret paljudele kodanikele. me ei saa siin loorberitel puhata ja peame oma tegevust tõhustama ja sellepärast võttis komisjon novembrikuus möödunud aastal vastu teatise just sisesekretsiooni kahjustajate kohta ja see näitab, et komisjon on pühendunud sellele, et kaitsta keskkonda ja Euroopa Liidu kodanikke ja me täidame ka oma kohustust töötada kriteeriumide kallal, mis puudutavad biotsiide ja pestitsiide. Euroopa Liidu lähenemisviis peab tuginema teadusandmetele ja ka ettevaatuspõhimõttele meil on kolm eesmärki. esiteks on vaja minimeerida üleüldset kokkupuudet sisesekretsiooni kahtlustatega, teiseks kiirendada teadusuuringuid selles vallas ja kolmandaks edendada dialoogi kõigi sidusrühmadega. komisjon on välja toonud terve rea meetmeid ja erinevad ajakavad on seatud eesmärkide saavutamiseks ja need on kõik kirjas meie teatises ja töö on alanud nüüd kõigi eesmärkide osas. horisontaalne toimimuskontroll siseregistratsiooni kahtlustajate osas peab kaks tuhat kakskümmend esimese poole lõpule jõudma ja meil on sel aastal konsultatsioonid kavandatud üldsusega. aastal kaks tuhat üheksateist me korraldame ka esimese kohtumise sidusrühmadega, mis hakkab olema iga-aastane ja ka käivitame veebiportaali kõik meetmed, mis on kavandatud, on ka pikema ähm, perspektiiviga, näiteks teadusuuringute toetamine. ma tean, et mõned teist on pettunud, mis puudutab toimivuskontrolli. me lihtsalt ei ürita äh, tegevusega alustada, me oleme kõik väga pühendunud sellele, et et meie hindamine tugineks tõenditele ja so toimivuskontroll aitab meil kujundada paremaid tegevuspoliitikaid. meil on erinevaid lähenemisviisi eh, siseregulatsiooni kahjustajatele erinevates valdkondades ja komisjon leiab, et peab olema sidusus selles, kuidas neid aineid koheldakse. aga enne kui me pakume välja muuta õigusakte, peab vaatama, milliseid muutusi tuleb teha eh, eh, ühe ja sama aine erinev kohtlemine erinevates valdkondades ei oleks sidus. me oleme juba mõned väga kasulikud hindamised läbi viinud, aga ei ole kõiki teemasid veel hõlmanud. meil on vaja käsitleda mõningaid teemasid horisontaalseid, näiteks kriteeriumid nende ainete tuvastamiseks ja erinevad regulatiivsed tagajärjed. toimivuskontroll täidab selle lünga ja me pöörame erilist tähelepanu nendele õigusaktidele, mis reguleerivad tooteid, mida inimesed kasutavad igapäevaelus, sealhulgas ka kõige hinnalisemad. Ehm, siin ma pean silmas kosmeetikatooteid, mänguasju ja toiduainetega kokkupuutel olevaid materjale. me tugineme andmetele ka, mis on juba varasemate hindamiste käigus kogutud. tahame sellega kiiresti ühele poole saada, et komisjoni käsutuses oleks informatsioon, et teatigi otsuseid langetada. enne lõpetamist ma tahan paar sõna öelda ka selle kohta, kuivõrd olulist tööd on meie talitused iga päev tegemas selleks, et kohaldada olemasolevaid tegevuspoliitikaid sisesekretsioonide kahjustajate teemal. see on oluline, et kaitsta just kõige haavatavamaid tarbijate rühmi. kaks näidet, me viime lõpule Eh, nimekirja koostamine, mis puudutab potentsiaalseid sisesekretsiooni kahjustajaid, mida kasutatakse kosmeetikatoodetel ja mõtleme ka regulatiivsete meetmete peale ja teiseks toiduainetega kokku puutuvate materjalide kohta. me ootame praegu teadlaste eh, nõuandeid mitmesuguste kemikaalide kohta ja oleme valmis kohe tegutsema, kui me oleme selle protsessiga lõpule jõudnud. Eh, tähtis on, et me saavutaksime kõikides valdkondades eesmärgid, mis me oleme saa-, seadnud ja suur tänu tähelepanu eest. suur tänu, volinik ja nüüd on meil üks kõnelejate voor ette nähtud fraktsioonide nimel saavad sõna kõigepealt proua Görling, üks minut Rahvapartei nimel. mina räägin täna härra Kiiseki nimel tegelikult, kes ei saa kohal olla aga Rahvapartei nimel ma tahaksin toetada eh, seda resolutsiooni ettepanekut, mis ma olen välja pakkunud. me tahame, et meil oleks kõikehõlmav Euroopa Liidu raamistik sisesekretsiooni kahjustajate jaoks. meie ettepanekus on välja toodud terve rida valdkondi, kus tuleb edasi tegutseda. ja öö, eh, siin me räägime ka, et tuleb jõupingutusi tugevdada kindlasti on vaja, et uurimine, kontrollimine ja öö, kiireneks. ja öö, siin me kuulsime volinikult toimivuskontrollist ja ma toetan sellealast tegevust, aga me oleme mures jälle tempo pärast. ja tähtis on, et öö, see teema kuidagi kõrvale ei libiseks. nüüd öö, mitmesugused ained, ma olen välja toonud siin tekstis mitmetes miktuurides kasutatud äh, ained ja kooskasutamine, kumulatiivne toime ja eraldi kasutamine. oleme neid teemasid käsitlenud ja ka minul on täna viimane sõnavõtt siin kojas ja tahan öelda, et mina kui Briti saadik tahaksin Brexiti kohta siin ühte öelda veel ja kuidas see seondub kõnealuse teemaga? jah, Brexitist olen ma palju õppinud, aga mitte kunagi ma ei ole pimesi tegutsenud, kui kõneks on ideoloogilised teemad. olge ettevaatlikud emotsioonidega ja igasuguste uskumustega ja ei saa tugineda usule, vaid tuleb tugineda tõenditele, sest vastasel korral võivad äh, tagajärjed olla väga kahjulikud ja raske on siis tagasi pöörata neid. ja see, mis puudutab sisesekretsiooni kahjustajat, siis see on samuti selles seoses aktuaalne. me kuuleme tihti ideoloogilist hüsteeriat sellest teemal. ja siin ma toon näiteks muudatusettepaneku number üks, meie seda Rahvaparteiga ei toeta, sest see nõuab ka äh, kahtlaste ainete puhul samu meetmeid kohaldama kui äh, juba tõestatud kahjulike ainete puhul, see ei ole teadusele tuginev lähenemisviis. ja Brexitiga seoses meil ka ju on öeldud, et ei tasu eksperte kuulata, aga sisesekretsioonikahjuste puhul meil on vaja eksperte kuulata ja hinnata rahulikult ja süsteemselt neid aineid. üldjoontes me saame toetada seda äh, teksti, aga me ei saa muudatusettepanekuid toetada ja ootame juba, et järgmine koosseis hakkab selle teemaga edasi liikuma. ja sotsiaaldemokraatide nimel so-, Talli. ma tänan konkreetsete meetmete edasilükkamine, kui kõneks on sisesekretsiooni kahjustajad, ei ole luksus, mida me saame endale lubada. Need kemikaalid on paljudes materjalides ja toodetes olemas, sealhulgas plastpudelites, laste mänguasjades, kosmeetikatoodetest ja toiduainete pakendites ja tuleb need järk-järgult kõrvaldada kasutuselt eriti kui nad kahjustavad sisesekretsioonisüsteemi, aga selleks on meil vaja poliitilist tahet ja konkreetseid samme me leiame, et Euroopa Komisjon on liiga vähe teinud ja hiljaks jäänud oma meetmetega, meil on strateegiline raamistik olemas, aga paraku puuduvad konkreetsed meetmed, et täielikult kaitsta inimeste tervist ja keskkonda ja isegi strateegiat omades endiselt on jäänud välja kosmeetikatooted ja mänguasjad reguleerimise alt ja see tähendab, et kohalduvad erinevad liikmesriikide normid ja standardid ja tekib lapitekk ja selle all kannatavad tarbijad, kes ei tea, kui hästi neid kaitstakse ja ka tootjad ei tea, sest normid on niivõrd erinevad. meil on vaja üle-euroopalisi meetmeid ja on vaja inimeste tervis ja keskkond esiplaanile seada ja me eeldame, et komisjon laiendab kohaldusala ja hõlmab ka neid materjale e, ja tooteid nagu mänguasjad, kosmeetikatooted ja toiduainetega kokku puutuvad materjalid. tähtis on kaitsta meie kodanike tervist. me tahame ka, et need ained määratletaks vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni määratlusele. inimesed peavad teadma, et keskkond ja tooted, mida nad kasutavad, ei kahjusta nende tervist ja sotsiaaldemokraatide nimel ma kutsun üles Euroopa Komisjoni heaks kiitma meiepoolset resolutsiooni ja tegutsema selle alusel. on vaja need ained kõrvaldada lõplikult. suur tänu, härra juhataja, ma olen siin üheksakümne üheksandast aastast ja võib öelda, et Euroopa raamistik sellel teemal on arenenud olulisel viisil, teadus on samuti muutunud, teadlased on äh, paljastanud selle mõju äh, inimeste tervisele, loomade tervisele ja teatud krooniliste haigustega olevaid seoseid, viljatus ja äh, neuroloogilised häired on tõendatud aga ei ole kõike arvesse võetud, kaks tuhat kolmteist on juba WHO ähm, üleilmse ohu, äh, ohust teavitanud ja me oleme äh, maha jäänud, kaks tuhat viisteist äh, tuli kohtuotsus komisjoni kohta, sest liiga pikalt oli viivitatud ja neli aastat hiljem ei ole me eriliselt ka edasi liikunud. see uus strateegia näi-, sisaldab mõõtmeid puudusi, näiteks mõisted, mis puudutavad neid kahjustavaid aineid, ei kaasa me-, meditsiinitooteid, nagu me teame, siis äh, kaheksakümmend protsenti kokkupuutest on näiteks toiduainete kaudu, kõik need ähm, äh, pakkematerjalid, mis puutuvad kokku toiduainetega, on ohtlikud, ka kosmeetika, mänguasjad, eile ma kontrollisin, et kaheksa ainet äh, korduvalt on äh, on, on äh, ära toodud loetelus, aga tegelikult on maailmas neid palju enam ja üheksakümmend neist leiti ühest jõest Prantsusmaal ja meil on vaja tõesti edasi liikuda. bisfenool, mille hävitav mõju on kõige enam tõendatud, on üldiselt endiselt lubatud, Euroopa ei tegutse piisavalt kiiresti Belgia, Prantsusmaa, Austria, Belgia ja teised on hakanud äh, seda reguleerima ja see on see valdkond, milles osas Euroopa harmoneerimine on vajalik selleks, et kaitsta eurooplaste tervist ja keskkonda. kuulake teadlasi, see strateegia ei lähe piisavalt kaugele, on vaja tegutseda kiiremini ja jõulisemalt. suur tänu! suur tänu ja nüüd äh, proua Konechna, palun kaks ja pool minutit suur tänu, juhataja, head kolleegid, lugupeetud volinik. ma arvan, et on kahetsusväärne, et me peame rääkima sisesekretsiooni kahjustavatest ainetest taaskord komisjon oma viivitustega seab ohta tervete põlvkondade kodanike tervise, kellel, kes seisavad tõsiste ohtude ees. üheksakümne üheksandast aastast alates, kui komisjon oma esimese strateegiaga välja tuli, oleme me lihtsalt aega raisanud proua äh, volinik, me ei ole teinud palju tööd me ei ole suutnud vastu võtta meetmeid selleks, et minimeerida kodanike kokkupuudet nende ainetega. viimasel viiel aastal ei ole komisjon teinud mitte midagi, kuigi äh, on kohtu poolt korrale kutsutud äh, sisesekretsiooni kasutavad ained on kõikjal vees, toiduainepakendites, ravimites, kosmeetikatoodetes ja mänguasjades, millega mängivad meie lapsed, ei ole teaduslikku kahtlust kahjulike mõjude osas nende ainete puhul. me oleme tootjatele andnud piisavalt aega lahenduste leidmiseks ning loomulikult ei ole nad leidnud mingeid lahendusi, vastupidiselt, meie oleme näinud, kuidas nad soovivad manipuleerida faktide ja teadusandmetega, huvide konfliktid teadlaste puhul on ilmselgelt teemaks, mis vajab põhjalikku analüüsi võrreldes praegusega. sisesekretsiooni kahjustavad ained on vaja reguleerida nii nagu kantserogeene, mutageene ja muid selliseid aineid, meil on vaja regulatsiooni kõikides valdkondades, kus neid esineb. me peame nende kasutamisest loobuma teatud aja jooksul et selleni jõuda, on vaja kohustuslikke kriteeriume nende testimiseks me peame mõistma, et nii nagu mutageenide või kantserogeenide puhul ei ole mingisugust ohutut piirmäära kokkupuutel eh, ka nende ainete puhul siin. piirmäärad, mis praegu on bisfenool A puhul näiteks, on lihtsalt liiga kõrged. Eh, teadusuuringud näitavad eh, selle kahjuliku mõju palju vähesema määra puhul. head kolleegid paluksin teilt toetust meie resolutsioonile ning loomulikult sooviksin teid teavitada, et me oleme teinud mitmeid olulisi muudatusettepanekuid, mis meie arvates aitavad väljendada Euroopa Parlamendi frustratsiooni, mille on põhjustanud komisjoni tegutsematus. lõpetuseks ütleksin, isegi kui me võtame veel ühe kriitilise resolutsiooni vastu, ei piisa sellest. roheliste fraktsiooni nimel proua Rivasi, kaks ja pool minutit, palun suur tänu, äh, proua volinik pean tunnistama, et see ettepanek äh, sellel teemal on üks läbikukkumine, kolleegid on öelnud, WHO juba kaks tuhat kolmteist aastast räägib maailmaülesest ohust. tuhanded teadusuuringud äh, viitavad sellele, publikatsioonid räägivad kahjulikest tulemustest ja, ja haiguste tekitamisest laste, lapsed kahju, kannatavad mitmetel põhjustel, sellepärast et need ained mõjutavad näiteks nende meta, ainevahetust. viljatus näiteks, me teame, et need on sisesekretsiooni kahjustavad ained, mis seda teevad. mida komisjon teeb? komisjon lihtsalt üritab aega võita, ausalt öeldes Te olete ise öelnud, et strateegia oli, on kaks tuhat üheksateist aastast, aga mida te olete teinud äh, viimased aastakümned, Euroopa Parlament on see, kes teid on tagant torkinud ja oli vaja, et äh, Rootsi pöörduks äh, kohtusse selleks, et komisjon teeks oma tööd. Te ei ole täitnud Euroopa Liidu lepinguid ja ei ole määratlenud, mis, mis on see mõiste, millest me üldse räägime mina parlamendile liikmena ütlen, et õnneks on teisi saadikuid, kes kaitsevad kodanike tervist. aga mis on teie ettepanek? Te soovite lähtuda ettevaatusprintsiibist ja minimeerida inimeste kokkupuudet, aga kui me vaatame äh, erinevaid teadusuuringuid, mida nad ütlevad, et kokkupuude rasedate naiste puhul on suurenenud, rahvastiku kokkupuude nende ainetega on suurenenud ja te ei tee isegi mingisugust konkreetset tegevuskava see resolutsioon, mille me oleme koostanud, väljendab seda, palun tegutsege, vaadake, millised on õigusaktid, ei ole isegi ühist mõistet horisontaalset sisesekretsiooni kahjustavate ainete kohta, kosmeetika, lisandite, toiduainete kohta. jah meil on ju REACH, aga samas on kõik see täiesti ennekuulmatu, et ei ole isegi jõutud äh, Äh, lubade andmise reguleerimisele piisavalt ja palun tõesti järgmise ametiaja jooksul teha vastav tegevuskava meie nõudmisele ja lõpetada nende ainete olemasolu. kantserogeenid, mutageenid on mürgised ja mõjutavad kodanike äh, tervist ja lobistid ei ole need, kes ta, kelle elu me tahame äh, näha õitsel puhkes, kõneled katkesta-, katkestatakse ja nüüd, proua volinik, teil on võimalus vastata. lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud, aitäh kõigi nende märkuste, et kakskümmend aastat pärast esimest äh, ühenduse strateegiat sisesekretsiooni kahjustavate ainete kohta on olnud tegemist tähelepanuväärse väljakutsega, mis on mõjutanud äh, väga paljusid kodanikke, nagu te ütlesite õigustatult me oleme teinud suuri edusamme selleks, et paremini mõista ja hallata neid aineid, olen teiega nõus, et on oluline, et üheskoos me kiirendaks Euroopa Liidu jõupingutusi nagu ma olen juba öelnud, samuti siis komisjoni talitused on juba alustanud tööd erinevate tegevuste osas, mis eelm-, eh, eh, eelmisel aastal vastu võetud strateegias on välja toodud. Ehm, olemasoleva poliitika rakendamine, mis puudutab sisesekretsiooni kahjustavaid aineid, on selle valdkonna puhul erinevate poliitikavaldkondade osas on koordineerimine oluline. ma loodan teie toele selleks, et kaitsta meie kodanikke ja keskkonda, samas säilitades siseturgu, mis täidab ähm, tarbijate ja ettevõtete ootusi ja lõpetuseks palun lubage mul eh, öelda oma kolleegide nimel, volinik Andrukaitise eh, ja enda nimel, et ma soovin teile kõigile kõike paremat, eh, ükskõik milliste sammu, milliseid samme plaanite tulevikus astuda, aitäh! suur tänu, volinik, kolleegid, olen saanud ühe resolutsiooni ettepaneku selle arutelu lõpetuseks. selle on teinud Rahvapartei Sotsiaaldemokraadid ECR, ALDE, Rohelised ja kuue arutelu on lõppenud ning hääletus toimub täna. me ei lähe järgmise päevakorrapunkti juurde mis puudutab Lähme siiski raportööri, annan sõna nüüd raportööri proua Kluunile, kus räägitakse Euroopa merenduse ühtsetest kontaktpunktide keskkonnast. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, variraportöörid, minu arvates on tegemist väga positiivse teemaga, eh, positiivse koostööga sellel teemal, mille eesmärgiks on hõlbustada laevandusvaldkonda, kaupade liikumist läbi Euroopa sadamate, selleks et tagada, kui äh, laevad jõuavad äh, Euroopa sadamatesse, siis on tegemist harmoneeritud nõudmistega, mida laevad peavad täitma. praegusel hetkel on olukord killustunud ning ei ole lihtne ning äh, üksikutes sadamates või riikides võivad nõudmised laevadele olla väga erinevad või täiendavate nõudmistega ja eesmärgiks on hõlbustada seda olukorda ning harmoneerida andmeid, mida on vaja edastada. meil on olnud koostöö mitmete sadamatega eh, nendega äh, oleme me arutanud, äh, kuidas toetada nende tegevust, mitmed on väga hästi arenenud, teised jällegi äh, seda ei ole ja me soovime kõiki neid edendada ühisele tasandile selleks, et meil oleks ühine lähenemine. nagu öeldud, meil on olnud suurepärane koostöö ja ka kolmepoolsete kohtumiste käigus on kõik läinud hästi, sooviksin tänada Rumeenia eesistujat, kellega me koostöö sujus väga hästi ja üks meie kohtumitest, kohtumistest leidis aset siin ka laevandusesindajatega ja nad kõik väljendasid äh, oma äh, valdkonnaga seotud väljakutseid ja mul on väga hea meel midagi teha selleks, et hõlbustada nende tegevust. arvestades ka äh, Äh, läbirääkimisi USA-ga ja Kanadaga ning teisi kaubandusleppeid, nagu näiteks Jaapaniga, siis kõik need toovad äh, ärivõimalusi meie sadamatele ja laevandusettevõtetele ja on kasulikud äh, ettevõtetele, tarbijatele. tegemist on olnud positiivse küljega ettevõtetele ja sadamatele, nagu öeldud, me ütlustame süsteeme ning loome ühtsete kontaktpunktide keskkonna mitmed sadamad kasutavad endiselt veel äh, paberit äh, tehnoloogiliste lahenduste asemel ja meil on vaja tõesti selle valdkonna konkurentsivõimet arendada ning aruandluse ühtlustamine aitab suurendada tõhusust, vähendada halduskoormust äh, ning tegemist on väga suurte kulude kärpimistega aastaks kaks tuhat kolmkümmend mitmed teemad on leidnud käsitlemist, üks puudutab seda, et äh, saaks lähtuda sellest, mis äh, võimekusest, mis sadamates juba on, teatud juhtudel on olnud äh, mingisuguseid erinõudmisi, mida on võimalik täita küll, aga ainult piiratud aja jooksul ning tehnoloogianeutraalsus oli samuti osa arutelusest ning sellele on viidatud, lähtudes sellest keskkonnast ja ja va-, variraportöörid räägivad kindlasti ka teistest valdkondadest, mis on olulised meile ja laevandusettevõtetele. oluline on teada, kuidas rakendada nõudmisi ja kes vastutab kokkulepe on olnud väga positiivne ja jään ootama järgmist äh, faasi ning näha, millised saavad olema tulemused bürokraatia vähendamisel, äh, ajakulu laevandusettevõtetele, mis hõlbustaks äh, kaubanduse paremat liikumist Euroopas, aitäh. palun nüüd, proua volinik. kall-, kallis president, lugupeetud daamid ja härrad, komisjonil on väga hea meel et on jõutud poliitilise kokkuleppele eh, mm, määruse osas, mis puudutab ühtset kontaktpunktide keskkonda. lõpuks ometi saame reageerida eh, meie merendustööstuse taotlusele täielikult harmoneeritud keskkonna loomiseks eh, laevandusküsimustes kõigis Euroopa sadamates. tahaksin eriti tänada proua Clooney samuti transpordikomisjoni variraportööre, on tore, et te kõik siin täna olete. tänan teid teie äh, töö ja äh, otsusekindlate jõupingutuste eest, äh, et jõuda kiirelt äh, ja otsustavalt tulemuseni. praegusel hetkel äh, läheb sadamates aruandlusel üks kuni kolm tundi. uued reeglid äh, vähendavad kuuekümne protsendi võrra seda äh, aega äh,, hoides kokku kaks koma viis miljonit tund, töötundi aastas ning vähendades äh, äh, kulusid seitsmesaja kahekümne viie miljoni euro võrra kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. seda on võimalik teha uute definitsioonide ja standarditega, äh, samuti äh, ühe, ühtsed kontaktpunktide keskkonna äh, loomise läbi äh, äh, ning luues ühtse harmoneeritud süsteemi sellise aruandluse jaoks. see puudutab ka andmete jagamist ja taaskasutamist ning kord teatamise põhimõtte sisseviimisel. selline keskkond tähendab, et, et et äh, laev ähm, teatab äh, et või annab edasi oma andmed äh, korra olles jõudnud Euroopa Liidu sadamasse. laevandussektor arvab, et see algatus on üks olulisemaid äh, tegevus tõhususe parandamiseks ning äh, bürokraatliku koorma vähendamiseks ning on juba väljendanud suurt rahultolu, rahulolu praeguse tekstiga. see tekst äh, mitte ainult äh, ei ole rahuldav institutsioonidele ja merendussektorile, vaid parandab kogu logistikavõrgustikud, toetades digitaliseerumist ning tõhusamat infovoogu, mis äh, suurendab loomulikult konkurentsivõimet eh, ning eh, samuti ka integreeritud süsteemi loomist mitmetasandiliste eh, mudelite kasutusel. nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad, kellest esimene on härra Van de Kamp. suur aitäh. president, ma sooviksin tänada ka Äh, proua Clooney, tema suurepärase äh, töö tulemuse eest merendus. Äh, sektor areneb kiirete sammudega. loodan, et see tähendab ka suuremat tõhusust. see loodetavasti tähendab ka keskkonnasõbralikumat transporti. see ühtne kontaktpunktide süsteem tähendab äh, mitmeid erinevaid äh, aspekte. see ei tähenda mitte ainult kapteni dokumente, vaid ka tollidokumente, samuti ka infot ohtlike ainete transpordi kohta ja muud sellist see direktiiv, mis eksisteerib äh, esialgsel kujul kahe tuhande kümnendast aastast peale, ei ole osutunud piisavalt tõhusaks, sellega seoses äh, otsustas komisjon vastu võtta uue määruse, mis peaks äh, kogu süsteemi selgitama mul on ka pisut muresid sellega, kuidas kaks süsteemi koos toimima hakkavad, näiteks selles osas, mis puudutab port community systems kuidas see tegelikkuses hakkab välja nägema. loodan, et äh, proua äh, volinik jälgib tähelepanelikult äh, ka seda, kuidas määrust ellu rakendatakse. see on minu viimane kõne Euroopa Parlamendis, tahaksin teid kõiki tänada selle suurepärase koostöö eest pikkade aastate vältel ning härra Delitška proua Pultšiga oleme saanud äh, alati head koostööd teha. Äh, kui äh, praegu oleks siin palju kolleege, mida ta kahjuks ei, siin ei ole, siis saaksite te marulise äh, aplausi osaliseks, üks olulisemaid töötajaid olete olnud transpordikomisjonis ja suur rõõm on alati olnud koordinaatorina teiega koostööd teha, kõik hakkame teist puudust tundma. nüüd saab sõna härra Fleckenstein. Thank you tänan, härra president. lugupeetud kolleegid. ma tahan tänada raportööri ja variraportööre, kolleege, samuti komisjoni hea koostöö eest sel teemal. selle määruse peaeesmärk on vähendada halduskoormust ja selle eesmärgi me kindlasti oleme saavutanud määrus tähendab seda, et saab olema vähem bürokraatiat laevaomanikele, kaptenitele, meeskonnale. E, igasugune aruandekohustus laevade puhul väheneb ja e, infovahetus samuti sadama ametkondade ja e, laeva personali vahel muutub hõlpsamaks ja ka sadamate vaheline infovahetus muutub hõlpsamaks. tähtis on, et sadamate personali antakse koolitus, kuidas seda uut süsteemi hästi kasutada. tähtis on, et meil sadamates töötaks hästi kvalifitseeritud personal. aga mitte ainult selle määrusega me ei ole paremaks muutnud olukorda meie sadamates. viimasel viiel aastal on palju ära tehtud. ja ma pean siin silmas sadamate paketti Äh, ja mõne nädala pärast peavad liikmesriigid hakkavad seda rakendama. samuti on see ära hoidnud sunniviisilise liberaliseerimine ja tugevdanud ka töövõtjate õigusi. ma arvan, et nüüd äh, me oleme ka oma direktiiviga tublisti äh, jäätmetega sadamates tegelenud ja ma tahan teid kõiki tänada selles valdkonnas tehtud koostöö eest. me oleme oma panuse andnud sellesse, et Euroopa Liidu sadamate konkurentsivõime tugevneb ja see on hea. mitte ainult minu kodulinnale Hamburgile. Uh, uh, uh. suur aitäh, järgmisena saab sõna proua Maisner kaheks minutiks. suur tänu, juhataja, volinik, kallid kolleegid. tõepoolest Eh, minu jaoks ring sulgub siin täna, mitte ainult sellepärast, et ma viimast korda siin saadikuna esinen, vaid aastal kaks tuhat üheksa, kui ma tulin transpordikomisjoni, siis ma nägin, eh, kuidas härra Sterks, meie Belgia kolleeg, eh, just töötas selle õigusakti kallal, mis puudutab digitaalseid sadamaid, paberite vähendamist ja siis me rääkisime ka äh, liikmesriikide ühtsetest kontaktpunktidest ja nende tegemistest. me näeme, et igal pool kõik ei toiminud hästi ja täna me oleme sammu edasi astunud ka minu koduriigis Saksamaal ja äh, meil on nüüd tõesti olemas äh, digitaalne andmemajandus vähemasti juba dokumendi kujul heaks kiidetud ja Knut, sa tegelikult võtsid ära minult sõnad suust, ma tahtsin rääkida sellest, mis toimub Põhja-Saksamaal. me oleme mõlemad sealt. tõesti, väga palju oleme ära teinud sadamate jaoks oma mandaadi ajal. see sadamate pakett meil on suurepärane. Ehm, samuti laevadelt tulenevate jäätmete eh, likvideerimine ja majandamine me oleme väga palju saavutanud oma mandaadi ajal ja ma tahan tõesti kõiki tänada siin lõpetuseks. mul on hea meel selle üle, et need vähesed, kes siin täna on, samas teema on niivõrd oluline, et teie, kes te kohal olete, olete kõik minu head sõbrad. Need viimased viis aastat olnud, mis ma siin olen teiega koostööd teinud ja kokku lausa kümme aastat ma hea meel oli mul siin töötada. nüüd tulevad teised minu asemele ja meie volinik Violeta Pulš, mul on hea meel, et ka teie siin olete ja Pavel, tore, et sina meie tööd täna juhatad. sina oled minu kolleeg äh, Aldest transpordikomisjonis. nii et ma tänan, jääge kõik merendusele truuks. Uh, uh, ma arvan sama võib öelda teile, mida ma ütlesin härra Van de Kampile, arvan, et te lahkute, jättes olulise jalajälje Euroopa Parlamendi. olete paljudes tähtsates küsimustes palju tööd teinud, nüüd saavad äh, sõna äh, EFTD nimel proua Seimur. president, äh, tänan. ma saan aru äh, Äh, selle raporti tähtsusest ja mul on hea meel, et äh, bürokraatlik äh, koormust vähendatakse Euroopa Liidus, kuid minu, mina olen mures andmete kogumise ja kasutamise pärast. Euroopa Liit on sama tugev kui tema nõrgim lüli. ühtne andmeedastus ei ole minu arusaamist mööda kasulik Suurbritannia sadamatele, sest enamus neist on eraomanikele kuuluvad isiklikult äh, saaksin öelda, et see on ilmselt minu viimane sõnavõtt siin kojas, tahaksin kasutada äh, kõiki parlamendi töötajaid, äh, eriti kannatlikke autojuhte, kes on olnud viisakad ja abivalmid kogu minu tegevuse vältel. tänan, alati kaitsen neid, kes soovivad toetada Euroopa Liidu nägemist, kui see on teie riigi soov tean, et paljud teie seest ei saa aru, miks Euroopast soovime lahkuda, ütlen teile vaid seda, peaksite kuulama äh,, äh, kuidas olla head naabrid meiega, sest meie äh, Brexiti partei juba praegu on arvamusküsitluste eesotsas. samuti ka teile soovime kõike head, järgmisena saab sõna proua Piedikäinen kaheks minutiks sadamad äh, on äh, Euroopa Liidu majanduse toimimiseks väga vajalikud ja kõik, mida me saame sadamate toimivuse huvides teha, on samuti oluline kogu meie majanduse heaoluks. seega sooviksin tänada nii komisjoni kui ka raportööri selle suurepärase töö eest. see näitab selgelt ja konkreetselt, mida Äh, tehakse, mis on tulemus, kui Euroopa Liit teeb enam äh, üheskoos, kuidas meil on võimalik kokku hoida, kuidas me tõhustame äh, sadamate võimekust ja nii edasi. samuti on see hea näide ka selle kohta, mida digiteerimine endaga kaasa toob kuidas kasutades eh, digiaruandlust, eh, järelevalvet, eh, võimaldab olulisel määral kokku hoida ning tegevuskvaliteeti suurendada. selle kiitmise järel tahaksin välja tuua mõned muud teemad, arvestades, et mitmed Euroopa Liidu sadamad on juba keskkonnasõbralikud võrreldes muu maailmaga meil oleks vaja tulevikus ringmajandusest lähtuvalt selgelt äh, harmoneerida ja koostada vastav loetelu sadamatele, kuidas kõik äh, kasutuskõlblik äh, materjal läheks ringlusesse võimalikult suurel määral see tähendab näiteks äh, õli puhastamist selle põletamise asemel ning ka seda, kuidas elektroonilise järelevalve kaudu oleks paremini võimalik äh, hoida silma peal sellel, et laevad ka päriselt keskkonnanõudeid täidavad äh, äh kalandustingimuste, keskkonnanõudmiste või ka siis mitmete jää-, jäätmete eh, ja ringlusse võtmise osas, aitäh! suur aitäh teile, järgmisena saab üheks minutiks sõna proua de Monte, härra de Monte. tänan, president Eh, uued tehnoloogiad muudavad maailma, mis on kõigest, mis puudutab mobiilsust, selles on nii head kui halba. Euroopa peab olema liider selles valdkonnas. Eh, sellised teavituskohustused igas sadamas on äärmiselt kurnavad eh, laevameeskondadele, seega ole, on vajalik uus ühtne kontaktpunktide süsteem luua see praegune koostöö puudus äh, tekitab administratiivsete kohustuste koorma ähm, laevaomanike jaoks. praegune uus süsteem aitab koostalitlusvõimet parandada ning tekitab ka andmekaitses ja kasutuses äh, suurema tõhususe. tänan ähm, voliniku tehtud töö eest, äh, ka kolleege ja tervitan ka äh, Sloveenia ja Friuli keeles äh, äh, ning tänab, kõneleja tänab Friuli keeles kõiki kohalviibijaid. loomulikult Friuli keel ei ole ka mitte ainult teie emakeel, vaid ka suurepärane valge vein, mida ma tarbin suurtes kogustes. nüüd saab järgmisena sõna kolleeg Liberatski üheks minutiks. suur aitäh volinik. Põhja-Poola laeva ja sadama omanikud küsivad minu käest, mis meid nüüd siis ootab, vastus on lihtne. oleme välja pakkunud järgmist keskkonnasõbralik ühtne süsteem nii äh, laevade kui sadamate jaoks, teiseks soovime integreeritud süsteemi Euroopa tasandil. ma sooviks äh, veendunud olla selles, et Euroopa on keskkonnasõbralikum, et on vähem äh, bürokraatiat, nii võime jõuda sellise tasandini, mis rahuldab kõiki, niisiis vähem bürokraatiat, rohkem kaitset ja, ja veel kord tahaksin öelda äh, härra Vandekampile suur tänu, äh, proua Maisnerile, härra Fleckensteinile ja suur aitäh Pavelile suurepärase koostöö eest transpordikomisjonis ning ka proua volinik, aitäh viimase viie aasta eest. Äh, suur aitäh ja suurepärast tulevikku soovime Äh, suurepärase kolleegile Transpordikomisjonist ja juhatusest, nüüd saab sõna kolleeg Caputo üheks minutiks. suur aitäh, president! praegusel hetkel peavad äh, laevakäitajad äh, väga suure bürokraatiaga toime tulema seda on seoses selleks, et teavituste ja avalduste tegemiseks puudub ühtne süsteem. kahjuks äh, ta käib sellega kaasas ka suured, käivad kaasas ka suured kulud. Äh, praegu, äh, praegu peab selliste avalduste tegemiseks te kulutama neli koma kuus miljonit tundi. uus süsteem aitab administratiivset koormat tuntuvalt vähendada kiirendada kaubavahetust, digitaliseerida ja mm, kiirendada äh, mereliiklust. sellega äh, luuakse ühtse teavituskohustuse süsteem ehk siis äh, sadamus piisab ühe teavituse tegemisest, mida hiljem saab kasutada kõigis teistes Euroopa sadamates. suur tänu! aitäh, härra Caputo, sellega on kõnelejate nimekiri lõppenud, lähme nüüd vaba mikrofoni vooru ja panen äh, nüüd taotluste tegemise võimaluse kinni, esimesena saab sõna härra Faria üheks minutiks. suur tänu. lugupeetud volinik. jah, liikuvus Euroopa Liidus loob uued võimalused, aga ka väljakutsed, millega meil tuleb tegeleda. mina leian, et see määrus on järgmine samm, et ühtlustada meie reeglistikku, eh, mis puudutab eh, andmete esitamist ja info esitamist ametkondadele. Eh, ja tähtis on, et meil oleks sellised ühtsed tingimused Euroopa Liidus, mis on tehnoloogiliselt neutraalsed ja väga suured on ootused selles valdkonnas. aga et kõik saavutatud, on tähtis, et mereasutused ja tolliasutused teeksid tihedat koostööd. ma tahan tänada suurepärase koostöö eest kolleeg Pultšiga, samuti kõiki teisi kolleege, eriti transpordikomisjonist. härra Pospišil üks minut. pane předsedající já jsem byl dotazován v poslední době různými provozovateli nakolik. suur tänu mul hiljuti küsisid mõned eh, eh, laevaettevõtjad, et kas mitte kulud ei lähe suureks ja olukord keerulisemaks ei muutuks. ei, see ühtne eh, kontaktpunkt merenduse vallas on mõttekas ja selgelt seab nõuded ka laevaomanikele, aga mul on küsimus volinikule. Tšehhimaal me ütleme, et tee põrgusse on sillutatud heade kavatsustega. seiske hea selle eest, et selle Euroopa merenduse ühtse kontaktpunktide loomine ei tekitaks olukorda, kus bürokraatia hakkab hoopis kasvama kui meil õnnestub äh, saavutada see, et nõuded liiga suureks ei lähe, siis ma arvan, et on asi õige. ühtlustamine Euroopa Liidu tasandil on mõttekas ja loob paremad tingimused ettevõtjatele. Uh... suur tänu. viis aastat pärast seda, kui ma siia tulin äh,, jah äh, äh,, ma näen, et jälle räägitakse ühtlustamisest ja homogeensusest ja asjade kokkuviimisest, koondamisest, ütleb härra Hefridž. Mm, jah, ma olen korduvalt öelnud, et äh, jah Eh, erinevates kohtades peab ikkagi olema erinevad eeskirjad ja reeglid. Eh, aga eh, viie aastaga ei ole midagi muutunud, jah, siin on tõesti olnud järjekindlus, aga nüüd väl-, väljaspool neid seini, seinu puhub muutuste tuul siin sees, paraku veel mitte, aga ma arvan, et järgmistel valimistel äh, Äh, tulevad siia juba hoopis teistsugused inimesed teistsuguste argumentidega. suur tänu, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja nüüd ma annan sõna volinik Pultšile, palun. sõna on teil lõppsõnaks. Äh, kallis juhataja, lugupeetud saadikud. kõigepealt aitäh märkuste eest Nad on täiesti kooskõlas äh, selle meie vahel toimunud koostööga, mis on meid täna siia välja toonud. oluline on see, et äh, kui me selle määruse vastu võtame, siis tekib meil tõesti tõeline Euroopa merenduse ühtsed kontaktpunktid ja ühtne äh, piirkond. keskkond võidab sellest, sellest võidab kasvavad äh, meie organisatsioonid, tõhusus tõuseb ja äh, meie meretransport muutub veelgi konkurentsivõimelisemaks. aga üks selgitus, see puudutab äh, sadamasüsteeme. komisjon ei välista mingeid muid aruandlus kanaleid, aga tähtis on see, et oleks ühtne liides selle Euroopa merenduse kontaktpunktidega. see on liikmesriikide valida ja samuti sadamate sidesüsteemid saavad kasutada olemasolevaid andmeid ja pakkuda täiendavaid teenuseid ettevõtjatele aga loomulikult tingimusel, et nad peavad kinni nendest tehnilistest kirjeldustest, mis on siin määruse lisas ära toodud. ja veel kord, proua Kluun, tänan teid suurepärase koordineerimistöö eest, mida te olete teinud variraportööride ja teiste kolleegidega. olete olnud väga konstruktiivne ja keskendunud oma tööle ja sellepärast ongi tulemuseks see suurepärane õigusakt lugupeetud ehm, juhataja, minagi soovin teile edu eelseisvatel valimistel, lugupeetud saadikud. see on ka minu viimane esinemine siin teie ees parlamendis ja kasutan seda võimalust, et ütlen, et olen väga-väga tänulik teile, mitte alati ei olnud meievaheline dialoog hõlbus, aga oli väga konstruktiivne alati ja mitte kunagi me ei lahkunud läbirääkimiste laua taga, ükskõik kui keeruline olukord oli. ja see on tugev sõnum eurooplastele ja see on ka demokraatia vaim. ükskõik kui valus mõnikord oli, me jõudsime alati lõppjäreldusteni ja pidasime neist ka kinni. ja tahaksin, et sama vaim jätkuks. ükskõik siis, millega hakkate tegelema ja tähtis, et meil oleks vastupanuvõimeline, jätkusuutlik ja väga koostööaldis Euroopa, mis tugineb demokraatlikele väärtustele. suur tänu, mul oli suur au teiega koostööd teha ja soovin teile kõike head, ükskõik siis, kus teie tee teid viib. That... tänan, proua volinik, aplaus räägib iseenda eest. meie transpordikomisjonis kogesime kõik suurepärast koostööd teiega viiel aastal. algusest peale, kui teid määrati sellesse ametisse. meil on jah, selja taga pikk tee ja väga hea teekond teiega. nii et minagi soovin teile eelseisvatel kuudel edu ja väljendan siin kogu meie kojas soove ja nüüd meie raportöör, teil on viis minutit. jah, äh, äh, kuulasime ära kõiki sõnavõtud ja kuulsime, kuivõrd teretulnud on see õigusakt. sellest võidavad kõik ja väheneb aeg, mis kulub aruannete koostamisele, kuuskümmend protsenti, viiskümmend protsenti vähenemist tõesti see, sellest tõuseb suur tulu kõikidele osalistele ja see on väga positiivne ja ma tahan kõiki tänada panustamast ja toetamast meid. tänu sellele me jõudsimegi välja siia. see on positiivne näide sellest, mida Euroopa saab ära teha, kui me oma jõud koondame ja sellega me muudame oma meretranspordi konkurentsivõimelisemaks ja ettevõtjad samuti konkurentsivõimeliseks. jah, see on suurepärane eh, lõpptulemus. ma loodan tagasi tulla, see ei ole minu viimane kõne ka aga ma tänan voliniku toetuse eest, mida te andsite meie tööle transpordikomisjonis. eriti, mis puudutab liikuvuspaketti ja sadamaid, tulemused on suurepärased. samuti suurepärane töö maanteede ohutuse vallas. ja olen väga-väga tänulik teile ja tahan tänada ka Wim van de Kampi, meie koordinaatorit lausa liidrit. suur tänu toetuse eest ja sellise suuna andmise eest viimasel aastal. Gesine, suur tänu ka sulle, sinu pühendumuse eest merenduse valdkonnale. see on minulegi väga südamelähedane ja väga hea, et me saime teiega koostööd teha ja soovime teile edu. nii et väga palju hüvasti jättu on siin täna. aga me väga positiivsel noodil lõpetame siin oma töö ja lõpuks on ju siin kaalul, et tulemuseks oleks tõhusam sektor. nii et edu, proua volinik, teile edaspidiseks. suur tänu, sedasama ka teile. milline suurepärane õhkkond siin valitseb täna. miks ei võinuks viimased kakssada päeva samasugused olla? aga elu on selline. suur tänu kõigile, suur tänu raportöörile suurepärase töö eest, koostöö eest transpordikomisjonis, sellega on arutelu sel teemal lõppenud ja hääletus toimub meil täna. ja läheme nüüd edasi järgmise teema juurde meie päevakorras ja see on härra Tangi raport, mis puudutab jätkusuutlikke investeeringuid ja jätkusuutlikkusriske teabe avalikustamist selle kohta härra Tank, te olete kohal, suurepärane, nii et me saame edasi minna. ja siin on meil ka kohal proua Mogherini, komisjoni asepresident ja annamegi sõna meie raportöörile. jah, äh, kliima äh, saadik oli siin täna meil parlamendis kohtumas meiega eh, ja juhtis tähelepanu nendele suurtele väljakutsetele, mis meie ees on. jah, nüüd samm-sammult, kivi-kivilt me tegutsemegi ja üks tähtis jälle komponent on meil selle teemaga, mida me täna arutame, et anda panus kogu temaatikasse. jah, jätkusuutlikkuse alased väljakutsed ja nendega tegelemine. algusest peale on asi olnud tegelikult väga lihtne. jätkusuutlikkus peab osa, olema finantssektori DNA-s ka. E, jätkusuutlikkuse kaalumine peab olema kõikjal horisontaalselt kõikide finantstoodete puhul, finantsinstitutsioonide tegemistes, kõikides olukordades ja see on väga radikaalne lähenemisviis. E, rakendamine ei ole olnud sama radikaalne. E, jah, konsultatsioonid Mm, näitavad sedasama. jah, jätkusuutlik rahastamine on midagi, mida ei tohiks lükata ainult roheliste eh, pärusmaale. ja ei, seetõttu on meil väga palju mitte jätkusuutlikku investeeringuid. me peame eh, rääkima pankades ja kindlustusettevõtetes ka mm, kon-, varahaldurite tasandil neid teemasid ja igal otsuste langetamise etapil selle peale mõtlema, nii et kõik finantssektoris peavad asuma tegutsema. seda meil on vaja, meil on vaja sellist laiapõhjalist lähenemisviisi <clears throat> ja ühesuguseid tingimusi tarbijaid, kes tahavad teada, mida nende toode endast kujutab, peavad saama selle kohta infot. meil on vaja laiapõhjalist lähenemisviisi, et mitte karistada neid, kes on eesotsas sellest tõuseks tulu nendele, kes on maha jäänud. meil on vaja ka öö, kogu ühiskond kaasata. bioloogiline mitmekesisus, inimõigused, töötingimused, kõige sellega seondub see lähenemisviis ja meil on vaja ka riske hallata ja mõjudele mõelda. meil on vaja samme, et neid riske ja ohtusid leevendada. mitte ainult info avalikustamine, aga ka hoolsuskohustuse täitmine. ja nii me liigume edasi. ja me näeme juba, et mõttelaad on muutumas finantssektori mõnedes osades. juba kohaldatakse rohkem eh, nõuetekohast hoolsust eh, ja see näitab, et ka sotsiaalsed kaalutlused on eh, esiplaanile nihkunud mitte ainult kasum. ja majanduslik kasu ja sotsiaalne kasu võivad tegelikult käsikäes käia ja ma kutsun üles Euroopa Komisjoni ja järelevalveasutusi eh, töötama ka info avalikustamise normide kallal, ka hoolsuskohustuse nõuete normide osas edasi töötama. tähtis on, et kõik võrdlusalused oleksid selged finantssektorile, rahastamine peab muutuma jätkusuutlikuks ja sellega tuleb tööd alustada. ja lõpetuseks ma tahan tänada parlamendi saadikuid, komisjoni ja nõukogu. jah, erimeelsused, mis meil algul olid, on ületatud väga lühikese ajaga. vaeva on näinud kõik osapooled ja ma tahan tänada südamepõhjast kõiki selle eest. suur tänu. Äh, jah, vastastikku. ja nüüd proua asepresident Mogherini. suur tänu, lugupeetud juhataja komisjon tegi selle ettepaneku eelmise aasta märtsikuus ning see määrus on väga oluline komisjoni tegevuskavas, mis puudutab jätkusuutlikku rahastust ning on oluline ka kapitaliturgude liidu algatuses, et kliimaneutraalsus aastaks kaks tuhat viiskümmend saavutada. see on ka oluline samm üldise eesmärgi suunas, millele viitasid, ehk siis, et finantssektori ühendamine kestlikuma majanduse mudeliga meie konsultatsioonid näitavad, et puudub vajalik läbipaistvus finantsturgude ehm, poliitika integreerimises keskkonnamõju osas ning riskide osas, mis on seotud ka investeeringutega, näiteks varad, mis on vastavates piirkondades, see võib endaga kaasa tuua otsuste tegemisel moonutusi Euroopas on meil iga-aastane investeeringulõhe, mis on sada kaheksakümmend miljardit eurot kliimaeesmärkideks, see läheb kahesaja seitsmekümne miljardini, kui me see, toome juurde ka vee ja ressursihalduse. neljandik Euroopa Liidu eelarvest peab olema seotud kaks tuhat kakskümmend üks aastast selle valdkonna arendamine, aga avalikust sektorist ei piisa erasektoril on oluline äh, äh, roll täita äh, rahavoogude suunamisel ja sellel, et kliimamuutuse negatiivne mõju oleks vähendatud. komisjoni lähenemine ning see avalikustamise kohustus aitab olukorda lahendada, aga arvestades muid negatiivseid mõjusid keskkonna valdkonnale, vaatamata sellele, kas investeeringustrateegia on keskkonnasõbralik või mitte. näiteks investeeringud varadesse, mis saastavad vett või ohustavad elurikkust. me toetame sellist äh, ettepaneku täiendamist, see aitab saavutada paremat läbipaistvust ja teavet lõppkasutajatele erinevate investeerimistoodeku, toodete osas. see kokkulepe aitab äh, äh, olemasoleva teabe kvaliteeti parendada, see toetab ka turudistsipliini me usume, et see aitab muuta finantsturgude käitumist, et toetada üleminekut äh, jätkusuutlikumale majandusele, kuidas esiteks finantsüksuseid äh, motiveeritakse paremini neid riske arvesse võtma, teiseks parem teave finantstoodete jätkusuutlikkuse osas ja nõuande osas aitab äh, olukorda mõjutada investorite käitumise osas ja kõik see omakorda aitab vähendada äh, hinnamõju. me täname kaasseadusandjast arutelu kiire äh, läbiviimise eest ja sooviksime õnnitleda eriti nüüd raportööri härra Tangi, kes on seda koordineerinud äh, ja viinud väga heade tulemusteni. see on äh, see ei ole viimane samm, sest me töötame ülejäänud paketi osas Eh, mis puudutab eh, ka teiste tegevuste väljaarendamist, aitäh. suur tänu, proua asepresident ja lähme nüüd eh, fraktsiooni nimel kõnelejate juurde, kõigepealt Rahvapartei nimel kaks minutit, proua Peetikainen. finantsturud on mitmetahulised võrreldes reaalmajandusega, seega on tõesti oluline Äh, kuhu need finantsvood on suunatud. praegusel hetkel on meil kolmkümmend miljard äh,, triljonit investeeritud äh, mitte jätkusuutlikusse äh, suunda, mis äh, on äh, kliima meetmeid ohustav, aga tegelikult on hea see, et me saa-, meil on võimalik suunata neid investeeringuid nende kanalite suunas äh,, mis on seotud jätkusuutlikkuse ja kliimamuutustega võitlemisega, meil on enam kui piisavalt raha. küsimus on teabes ja sellepärast see määrus äh, on just seotud äh, jätkusuutliku rahastamise avalikustamisega. küsimus on selles, kuidas avaldada mitte ainult keskkonnasõbralikke tegevusi, aga äh, käsitleda oma tegevuse kogu ulatust keskkonnale, nii negatiivne, positiivne kui ka kõik, mis jääb sinna vahepeale ning see ei puuduta mitte ainult kliimat, aga ka elurikkust, kaudset maakasutust, vee tarbimist ja nii edasi. ja et vältida palmiõli investeeringukriisi kordumist meil on õnnestunud olukorda pidurdada selles osas ja sooviksin tänada kolleege ja läbirääkimiste meeskonda selle osas. järgmised äh, sammud on laiaulatuslikud, mis puudutavad investeerimisühinguid, et investorid saaksid äh, vajalikku info ning see puudutab ka iga suurusega ja tüüpi ettevõt-, äriühinguid kõikidel äh, Äh, tootmisastmetel, et me saaksime rääkida keskkonna arvestavast raamatupidamusest äh, ja kõik see läheks ka arvesse, aitäh. suur tänu, kahjuks ei näe ma ei äh, proua Peerensit ega proua Vierniki siin ja seega saab sõna härra Garthi roheliste fraktsiooni nimel kaheks minutiks suur tänu, pro-, härra juhataja, tõesti väga kahju on öelda, et mul ei ole võimalik toetada seda teemat, vaatamata jõupingutustele, mis progressiivid on siin teinud, siis raportöör eh, on lähtunud komisjoni ja parempoolsete Äh, reguleerimisala piiramisest, nii et see puudutab ainult teatud finantstooteid äh, ning pangad jäävad sellest väljapoole. parlamendi nõudmised olid palju laiemad kui see, mida praegu liikmesriigid meile peale suruvad, kes ei taha midagi teha kliimamuutuste peatamiseks. avaldamine ei ole mingisugune risk, vaid see on see miinimum, mida saab finantssektorilt nõuda, mis kahjustab meie keskkonda ja tahaksin korrata veel kord seda, mille osas meil on konsensus, meil on vaja kiiresti ja ulatuslikult äh, tegutseda selleks, et äh, vältida äh, kliima soojenemist üle ühe koma viie kraadi. konservatiivid kes, keda ei huvita meie planeedi tulevik, saboteerivad meie laste ja nende laste tulevikku. lugupeetud juhataja, see võib osutuda minu viimaseks sõnavõtuks ja tahaksin öelda, et ma loodan, et järgmine parlamendi koosseis tegutseb selleks, et ühendada Euroopa inimesi, ees seisavad suured muutused ja suured otsused me peame otsustama, kas me soovime tõelise kliimategevusi või tahame me lihtsalt äh, süsinikumaksuga koormata peresid, selle asemel, et tõsiseid meetmeid rakendada. me peame otsustama, kas me anname raisakotkastele ja pankadele vaba voli, me peame otsustama, kas Euroopa Liidu raha läheb kestlikesse töökohtadesse Euroopa Liidus või kolmteist miljardit Euroopa sõjaväe loomisele ja mina loodan siin võidelda Iirimaa ja kõigi teie ees selleks, et meil oleks parem ja õiglasem Euroopa Liit, suur tänu! suur tänu, härra Kaarsi! vabandust, et ma otsisin teid äh, roheliste hulgast äh, ja see näitab tegelikult minu unepuudust viimastel päevadel, ma saan aru, et te esindate kuue fraktsiooni ja nüüd Roheliste nimel proua Scott Keito, palun poolteist minutit. suur tänu, hea meel oli kuulda äh, teisipäevast kõnet vastaval teemal, mis oli väga äh, Ehm, positiivne, aga samas toodi välja ka negatiivsed tegevused. kuigi tegemist on olnud poliitilise võitlusega edusammude ees, ma arvan, et Euroopa Liidu saavutused selles osas oleksid äh, kindlasti positiivsed. süstemaatiline muutus kliima meetmete osas on oluline ja Euroopa Liit loodetavasti suudab nendes standardites olla kõige ees. see avalikustamise kohustuslik režiim on esimene maailmas, kodanikud peaksid saama ootada sama läbipaistvust finantstoodete osas nagu toidu osas, kui inimesed leidsid hobuseliha oma lasanjast, oli see skandaal. aga kui meie pensionireformid investeerivad kas vihmavetsade Ähm, raiumisse või äh, taastuvenergiasse, siis on ka see oluline. mõned jätkusuutlikkuse riskid ja mõjud investeeringute osas jäävad kodanike eest varjule mitmed erandid tähendavad seda, et äriühingud saavad äh, endiselt jätkata räpaste investeeringutega, mis ei ole osa jätkusuutlikkuse tegevuskavast tuhanded kliimameeleavaldajad tänavatel aitavad meil üles kutsuda liikmesriike kuulama kodanike tahet, et me soovime tõelist jätkusuutlikku muuda, muutust ja finantssüsteem peaks seda toetama, aitäh! suur tänu ja EFTD nimel üks minut, härra Etheridge. suur tänu kuna see nüüd tõesti on minu viimane sõnavõtt, siis loobun formaalsusest ja ütlen, et poliitika ja finantsi kokkusegamine ei ole hea mõte ja igal juhul ütlen selle välja. tahan öelda, et mul on olnud suur au viimased viis aastat esindada West Midlandi piirkonda, mida ma armastan Äh, kui meil on olnud siin mitmeid häid arutelusid, äh, siin on olnud igasuguse spektrumi esindajad ja ma loodan, et kõik liiguvad edasi ja saavad suurepäraselt äh, edasi tegutseda rahvuste ja üksikindiviididena. soovin teile kõike head ja soovin teile õnne ja ka soovin kasutada seda võimalust ning öelda, et tegemist on olnud raske Äh, teiega ja mul on olnud teie hea meel selle üle, et mul on häid äh, sõpru ja ka mu pere ja mul on hea meel öelda, et minu ema ja isa on endiselt elus ja nemad on minu tõelised kangelased, kes on aidanud mind läbi nende aastate, mis on olnud keerulised ja ja vaatamata teie fraktsioonilise kuuluvuse soovin kõigile edu härra Etheridge, saan ainult äh, samaga vastata, soovin kõike äh, paremat teile ja parimat ka teie kangelastele, vanematele äh, ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Vinter. lugupeetud juhataja, kallid kolleegid. tahan kõigepealt sotsiaaldemokraatlikule kolleegile härra Tangile tänu avaldada suurepärase töö eest raportöörina ja ta on tõesti eh, kogu aeg vaeva näinud selle teemaga, me astume tähtsa sammu täna edasi, kui kõik osalised finantsturgudel tulevikus hakkavad eh, läbipaistvat informatsiooni jagama oma toodete jätkusuutlikkuse kohta. siin räägiti, et eh, Greta Thunberg oli üleeile siin keskkonnakomisjonis parlamendis ja ütles, et on vaja tegutsema asuda, eh, kui me tahame ära hoida kliima katastroofi. ei piisa sellest, kui härra Veber, kes ei ole kohal, lihtsalt eh, ilusaid pilte paneb sotsiaalmeediasse, aga samas öö, eh, öö, eh, takistab seda, et täiskogul see noor tütarlaps sõna saaks võtta. jah, meil on probleeme ülevõtmisega ja rakendamisega, konservatiivid ütlevad jah, jätkusuutlik on väga, jätkusuutlikkus on väga hea, aga ärge kuidagimoodi kahjustage sellega meie tootjaid ja see roheliseks võõpamine, see ei kõlba ka kuhule, see tähendab, jätkusuutlik ei ole tegelikult poliitiline eesmärk. ei ökoloogiline jätkusuutlikkus, ei sotsiaalne jätkusuutlikkus ei ole neil südamel. nüüd taksonoomia küsimuses on eh, meilt tulnud terve rida häid muudatusettepanekuid, aga konservatiivid lükkasid need tagasi. me tahtsime kohustuseks teha eh, tõesti selle, mis on jätkusuutlik mida siis nüüd teha? uus parlament, kes te võtate üle vastutuse, teil tuleb edasi tegutseda, samuti komisjonil. täna me astume tähtsa sammu, aga sellest ei piisa. meil on vaja jätkusuutlikku majandust ja see tähendab seda, et ka pangad võtavad riski haldamise meetmeid ja avaldavad omakapitalialast informatsiooni, kui te kõneks on investeeringud. ja tähtis on ka sotsiaalse, keskkonnaalase, sotsiaalse ja äriühingute juhtimises olla keskkonnasõbralik ja jätkusuutlik. Euh, suur aitäh teile, president, äh, lugupeetud äh, äh, volinik, see on üks viimaseid tekste Euroopa Parlamendis, mida me siin arutame, kuid Ehm, igatahes võime olla rahul sellega, et räägime korraga finants- ja keskkonna küsimustest. selle, seda tänu paljudele komisjoni kõrgematele ametnikele, muuhulgas ka asepresident Dombrovskisele. sest ja võib öelda, et tulemus oli positiivne, sest oleme teinud edusamme see on väga oluline, eriti seoses äh, rakendusalaga. meil on mitmeid äh, äh, nõudmisi selleks, et kõik finantsteenused oleks selle ettepanekuga seotud, see on meie jaoks väga tähtis. komisjoni ettepanek ähm, oli suunatud pigem finantstoodete läbipaistvusele, see oli esimene samm õiges suunas Ehm, rohepesu vastu, eh, kuid samas me ei suut-, sootsime ära hoida ka selle, et ta finantseeritaks eh, lihtsalt ilu pärast mõningaid rohestamistegevusi. meie soovime eh, nüüd, et investeerijad, eriti suurettevõtted, ja esitaks regulaarselt aruandeid oma tegevuse mõjust keskkonnale, eriti suurettevõtetele, teeme selle nõudmise. nõuame eh, hoolsuskohustuse eh, täitmist, eh, et saaksime, et suurettevõtted oma otsuse langetusmenetlusse paneks keskkonnakaitse küsimused sisse. peame finantstegijate abil tarbijatele võimaldama eh, neile sobivamaid ja eetilisemaid eh, investeerimisvalikuid, aitäh, suur tänu. Eh, nüüd on aeg vaba mikrofoni voor ja esimesena saab sõna proua Grapini. suur aitäh teile lugupeetud äh, volinik, äh, president, on kahju, et äh, meid nii vähe on sellest olulisest määrusest rääkimiseks, et rääkida jätkusuutlikkusest seoses finantsmaailmaga. teame, et kõik need küsimused on seotud investeeringute jätkusuutlikkusega, selge on see, et kõik need küsimused on seotud äh, äh, jätkusuutlikkusega, nii mul on hea meel, et me lõpuks seda määrust hääletada saame, äh, seda kindlasti ei tohi kuidagi blokeerida, seda tuleb rakendada tõhusalt. selline info on väga oluline meie kodanike jaoks, nad peavad teadma, millesse nad investeerivad ja milline mõju sellel võib olla nüüd see, mis puudutab riski haldamist, eriti pikas perspektiivis, siis äh, on vaja suuremat läbipaistvust ning loomulikult on selline äh, määrus abiks jätkusuutlikuma majanduse jaoks. Äh, ma annan nüüd sõna proua Viiringule, sest proua Peres sai hoolimata hilinemisest ikkagi hiljem sõna. ning äh, Teil on nüüd äh, palun sõna, enne kui jätkame vaba mikrofoni vooru. beste collega's na een lange weg afgelegd. kallid kolleegid. aega läks palju, aga tulemus on nüüd käes. kõigepealt sooviksin ma tänada läbirääkijaid äh, nõukogust ja komisjonist nende külmaverelisuse, kannatlikkuse, läbirääkimiste ja tulemuste eest, tänan neid ka nende järjekindluse eest, kallid kolleegid. viimastel aastatel oleme pidanud läbirääkimisi ühe eesmärgi nimel, sada kaheksakümmend miljardit eurot suunata keskkonna küsimustesse, kas me saame, suudame oma eesmärke saavutada, seda näitab aeg, kuid isiklikult olen ma veendunud selles, et me ehitame praegu tule, jätkusuutlikuma tuleviku eh, vundamendi, et meie lastel ja lastelastel oleks eh, samad võimalused kui meilgi. Need, kes tahavad kliimat, eh, need, kes neile, nende jaoks äh, Eh, kes tahavad kliimat kaitsta, ei ole mitte kell eh, viis enne kahteteist keskööl, vaid viis üle kaheteistkümne, nii et tuleb kiiresti tegutseda hakata ning eh, finantssektorite jaoks on see oluline otsus, sest kokkuvõttes, kes kliimamuutuste pärast kannatavad, meie kõik. niisiis on meil selliste meetmete abil äh, võimalik lahendada majandus, rahandus ja keskkonnakriisi, see on minu viimane äh, äh, kõne Euroopa Parlamendis, aitäh, et andsite võimaluse mulle selle pidada. suur aitäh taas kord selle eest teile, et olite hea kolleeg ja nüüd saab sõna Caputo, härra Caputo üheks minutiks. suur aitäh see on minu viimane sõnavõtt praeguse parlamendikoosseisu vältel mul on hea meel, et see küsimus äh, on seotud jätkusuutliku keskkonnapoliitikaga, millega olen palju tegelenud viimastel aastatel. Pariisi lepe ei luba meil keskkonnaküsimustest kõrvale vaadata. rohestamine on ainuke võimalus tuhandete töökohtade loomiseks. peame tugevdama ja parandama äh, infole ligipääsu erinevatele finantstoodetele need, kes tegutsevad finantsturgudel, peavad integreerima oma eh, erinevatesse protsessidesse keskkonnaga eh, seotud eh, riskid. Nad, finantsettevõtted peavad kliendi parimates huvides tegutsema, samuti selle nimel, et nende tegevus ei tekitaks juurde CO2 heitmeid, me peame tegema kõik selleks, et täita ÜRO eh, kliimaeesmärke ja ka Pariisi lepinguid. Eh, eh, nägemist kõigile ja kohtumiseni juulis. nägemist ka teile ja kohtumiseni, proua asepresident. komisjoni nimel eelkõige härra Dombrovskise nimel, keda ma siin esindan, sooviksin ma tänada raportööri härra Tangi, tahaksin tänada äh, kõiki teid teie kommentaaride ja panuste eest täna ning olen äh, sügavalt veendunud, et resolutsioon võetakse täna ähm, vastu, olen samuti veendunud selles, et äh, tegemist on olulise edusammuga ning äh, see aitab meil saavutada häid tulemusi. see aitab legislatiivse paketi edukalt vastu võtta ning see on meie jaoks oluline poliitiline prioriteet. oluline on mõelda selle peale, kuidas investeeringud mõjutavad keskkonda ja ühiskonda. me peame vastu võtma kõrgemad standardid, suurendades niimoodi läbipaistvust, samuti luues stabiilsed finantstooted, suurendades turuteadlikkust, tugevdada erinevaid investeerimisstrateegiaid ning seega arvame, et äh, Eh, uus määrus aitab kaasa eh, tuua ka käitumuslikud muutused finantsturgudes eh, ning investeerijad toetavad edaspidi jätkusuutlikumat majandust ning see on oluline samm edasi meie jätkusuutlikkuse agendas. suur aitäh ning loodan positiivsele hääletustulemusele täna. suur aitäh, proua asepresident. järgmisena saab sõna raportöör Tang, teil on viimased kaks minutit tänan, president. kõigepealt ma tahaks öelda, et mul on hea meel selle üle, e, e, et komisjon soovis edasi liikuda e, jätkusuutlike finantstoodete küsimusega, see oli härra Dombrovski, see on isiklik panus, mille üle mul on väga hea meel mul on hea meel, et me saime esimesi samme selles osas teha, proua Magrinil on õigus, me ei tee siin lõplikke samme vaid alles alustame, peame edasi tegutsema, kuid loodan, et need esimesed sammud äh, on selge signaal finantssektorile, et äh, see toob kaasa muudatused jätkusuutliku finantssüsteemi suunas ning sellele järgnevad ka teised sammud ning äh, palun, et komisjon selle teemaga edasi tegeleks ning mul on hea meel Ehm, töötada kas järgmises parlamendis või väljaspool seda nende muutuste nimel, mida meil vaja on. selles äh, arutelus osales, osa, arutelu osalisena leian, et meil on vaja ka selliseid muudatusi Euroopa majanduse jaoks, meil on äh, anglosaksi traditsioonist vaja välja murda, äh, kus liigutakse kiiresti ja hävitatakse, kus finants tegutsejad tegutsevad ainult raha nimel, me peame looma Euroopa traditsiooni, kus võtame arvesse ettevõtteid, finantsinstitutsioone, kus juhatused võtavad arvesse kõigi osapoolte huvisid, peame tagasi tulema Euroopa traditsioonide juurde, kus ettevõtted, finantsinstitutsioonid, pangad, kindlustusettevõtted on osad eh, ühiskonnast ning vastavalt ka tegutsevad. sellist muudatust on meil vaja ning arvan, et see hakkab toimuma, sest ma näen esimesi sammukesi, võib-olla sellepärast, et olen poliitik ja hingelt optimist, näen siiski esimesi märke sellest ning arvan, et eh, on hea, eh, et selline muudatus on vajalik parema ja õiglasema ühiskonna saavutamisel. suur aitäh! raport eh, Äh, vabandust, ütleb president, äh, arutelu on lõppenud äh, ning hääletusele tuleb täna, nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. see puudutab siis Hiinat eelkõige usu ja rahvusvähemusi seal. mitmed autorid saavad sõna ning alustame siis härra Pelderiga üheks minutiks. suur tänu. see on ka minu viimane sõnavõtt täiskogul. ja ma tahan üles kutsuda kõiki institutsioone kaitsma usuvabadust ja inimõigusi Hiinas president Xi usuvastane kampaania viimastel aastatel on tungimine põhiseaduslikesse õigustesse. kuidas nüüd mõista seda, mida ta teeb, uiguuride kinnipidamine massiliselt, samuti usuvabaduste rikkumine see on tsiviliseerituse teema. Hiina ei tohi niimoodi kohelda oma kodanikke. härra Šolts, poolteist minutit. suur tänu, härra juhataja. lugupeetud kõrge välispoliitika esindaja strateegilistes partnerlussuhetes on tähtis, et oleks poliitiline tahe ja julgus ja tarkus käsitleda ka neid teemasid, mida mõlemad partnerid erinevalt näevad. ja sellepärast ma olen mures, kui ma näen, kuidas inimeste olukord on muutunud riigis, millega ma olen aastakümneid olnud tihedalt seotud. jah ÜRO inimõiguste harta ühine tunnustamine Euroopa Liidu ja Hiina tippkohtumise lõppavalduses üheksandal aprillil annab mulle lootust. on vaja, et sõltumatu inimõiguste ekspertidest koosnev rahvusvaheline delegatsioon saaks minna Xinjiangi uiguuri autonoomsesse piirkonda ja Michelle Bachelet Nigeeria peaks olema ka sellesse kaasatud. Hiina ei tohiks oma mitmekesisust eitada ja inimeste demokraatlik osalemine ühiskonna arengus nõuab läbipaistvust. nüüd olukord Xiangi laagrites vajab uurimist, sest Hiina äh, konstitutsioonis on ju ka väga tähtis artikkel, mida tuleb Eh, millest tuleb kinni pidada ja õigusriigis ei tohi ei haldus ega politsei instantsid meelevaldselt või kokku klopsitud kahtluste alusel või pisikeste kahtluste alusel pikaks ajaks inimesi mm, vangi panna. jah, meie eh, majandused peavad olema avatud teineteisele ja eriti pidades silmas tehnoloogilisi väljakutseid, mis tulevikku vaatavate ühiskondade ees on. Uh, härra Pütikohver ka soovis kõnet sõna võtta ja saab aega juurde. vabandust, et ma pisut hilinesin. jah, kõigepealt ma tahaksin tänada kolleege erinevatest fraktsioonidest selle eest, et inimõiguste küsimuses ja pidades silmas just usuvähemusi ja etnilisi vähemusi, et meil on siin üsna suur üksmeel siin kojas. võib-olla me ei sõnasta oma seisukohti alati ühteviisi, aga me teame kõik, et et eh, Euroopa Liidu ja Hiina Vabariigi vahelist, Rahvavabariigi vahelistes suhetes mm, peab eh, aluseks olema inimõiguste austamine ja see ei tohi kuidagi olla ka teiseplaaniline. ja ma tahan veel rääkida Äh, siin kahest isikust. president Tusk viimasel tippkohtumisel Hiinaga ütles ta väga selgelt välja, et temagi näeb asju samamoodi ja me tahame, et kõik Euroopa liidrid sama selgesõnaliselt oma avaldused teeksid, nagu tegi seda president Tusk. ja ma tahan öelda ka, et Rahvapartei liider ütles, et tema ei tea midagi Xinjiangi laagrites valitsevatest tingimustest, millele viitas härra Scholz. see on piinlik. lollitatakse ja omaenda kasu peale ainult mõeldakse ja see ei ole vastuvõetav Euroopas, kes kaitseb inimõigusi. kallid kolleegid, ma palun, et pidage kinni oma kõne ajast. meil on pisuke ajasurve nii et olen nüüd karmim ja härra Joolainen on järgmine. ja Frau Mogherini. Äh, proua Mogherini, teile ehk meenub kindlasti see, et esimesel kohtumisel siin meie mandaadi ajal ma palusin, et te äh, käiksite välja Euroopa Liidu uue Hiina strateegia. et ja see ei puuduta ainult majandussuhteid, vaid ka poliitilisi suhteid Hiinaga ja ma tahan teid nüüd tänada, te tõesti töötasite selle strateegia välja. meil on nüüd uus Hiina strateegia Euroopa Liidul, mis täpsemalt vaatab, mis siis tegelikult toimub selles suures riigis ja kuidas sellesse suhtuda. Hiinas on majanduskasv olnud, mis on täiesti pretsedenditu maailmas, seitse miljonit inimest on vaesusest välja toodud ja see on plusspoolel, aga mis on kahetsusväärne, on tohutu tagasiminek vabaduste vallas ja need võimalused, mis inimestel seal on, on kahanenud oluliselt ja me teame, et äh, kommunistlik partei otsustab kõige üle, sealhulgas ka laagrites toimuva üle. ja äh, kitsenenud on Hiina äh, elanike võimalused, see surve on just usuvabaduste osas. meil on nüüd selja taga tippkohtumine ja öeldakse, et selle avalduses, et inimõigused on jagamatud ja kõikehõlmavad aga vähe on selliseid instantse maailmas, kellel puhul ma ei usu, et sellest ka kinni peetakse, mis seal kirjas on. aitäh, proua Šoidrova, kaks minutit. ma tänan, kallid kolleegid. meie ees on resolutsiooni ettepanek kus juhitakse tähelepanu etniliste ja usuliste vähemuste kahetsusväärsele olukorrale Hiinas ja see ei ole mitte esimene kord, kui me räägime sellest vastuvõetamatust olukorrast, tegemist on kõige rahvarikkama riigiga maailmas, kellel on väga äh, pikad traditsioonid, kultuuritraditsioonid selja taga. on hea, et fraktsioonid on nüüd kokkuleppele jõudnud resolutsiooni osas ja see on väga hea, mis sest, et lähenemisviis on fraktsioonidel olnud erinev. üksmeel on väga oluline, sest Hiina on meie jaoks niivõrd oluline ja tähtis on, et Hiina täidaks omaenda põhiseaduses sätestatud, nimelt tagaks usuvabaduse kaitse. aga paraku on vastupidi, kristlasi ahistatakse, jäli-, mm, suletakse kirikuid, arreteeritakse usujuhte ka etnilisi vähemusi nagu uiguure ja tiibetlasi eh, kiusatakse taga. elektroonilise märgistamine, lausa koonduslaagrid on loodud Hiinas. üks uiguuri majandusteadlane, inimõiguste aktivist Ilman Tooti on vangistatud. kas ta üldse kunagi vabastatakse nagu Václav Havel või Nelson Mandela? me nõuame, eh, et need inimesed, kes osalevad eh, Xinjiangi provintsis toimuvates tagakiusamistes, võetaks vastutusele ja neile kehtestataks sanktsioonid. nüüd eh, võimalus, et Hiina režiim hakkab inimhing-, õigustest kinni pidama, ei ole eriti suur, nii et Euroopa Liit peab olema väga järjekindel äh, meil jäi väga kibe tulemus äh, eelmisest äh, tippkohtumisest sellel teemal ja see puudutab just usuvähemusi ja etnilisi vähemusi, kelle osas midagi ei ole ära tehtud. Hiina oma avalduses küll väitis, et kõik inimõigused on äh, Äh, ei ole kinni pidanud nendest inimõigustest, aga samas endiselt suruvad nad alla vähemuste õigusi, ükskõik kas tegemist on ksiangidega või kuuridega, kus äh, piinatakse inimesi äh, ja samuti on tegemist ka Tiibeti autonoomsete piirkondade piiramisega, kus inimesed on meelevaldsete kinnipidamiste tulemusel kannatanud, rahvusvahelised ajakirjanikud ja mitmed teised samuti ja seda oleme me ka hukka mõistnud. Euroopas E, ei tohi lihtsalt mingeid õppetunde anda ja, aga samas ei saa me järele anda inimõiguste osas ja ma tahaksin kasutada seda võimalust sellel sõnavõtul, kuna tegemist on kolme ametiaja järel minu viimase sõnavõtuga, sooviksin soojalt tänada kõiki kolleege, kõiki suurepäraseid koo-, meeskondi, kellega mul oli võimalik koostööd teha tegemist äh, oli ajaga Euroopa teenistuses, mis on olnud väga rikastuvad ja olen võidelnud humanismi ja Euroopa eest, aitäh! Uh, uh, aitäh ka parimad äh, soovid minu poolt ja härra Kelam, palun! suur tänu, lugupeetud volinik, tegemist on ühe viimase kiireloomulise küsimusega selle ametiaja jooksul ning sõnum on väga kiireloomuline, inimõigused ning usuvabadus on üha enam äh, Pekingi poolt alla surutud. meelsusevabadus on ohus, äh, usurühmad on range kontrolli all, seitse tuhat äh, risti võeti kirikutest maha eelmisel aastal ja kontroll üle kirikute ja usu üle on olnud väga suur. tiibetlaste ja uiguuride eh, ahistamine on olnud väga tõsine, aga mure avaldamisest ei piisa, kiireloomuline on see, et Euroopa Liit äh, ja äh, riigid seisaksid inimõiguste ja õigusriigi põhimõtte eest kõikides piirkondades ilma eranditeta. me suudame midagi ära teha, kui me ei ole rahul äh, ja jätkame dialoogiga me peame lähtuma vastastikuse põhimõttest ja suu- ja kasutama isikupõhiseid sanktsioone nende osas, kes on inimõiguste kahjustamise eest vastutavad, aitäh. kolleegid, jah, tõesti on kahetsusväärne, aga on vaja distsipliinist kinni pidada ja ka oma aja määratlusest kinni pidada ja palun lähtuge teile määratud kõneajast, muud võimalust ei ole ja nüüd äh, härra Weidenholzer, palun. lugupeetud kolleegid, nii nagu Hiinas arengud on olnud ja meie suhted selle piirkonnaga on arenenud, äh, sellest sõltub äh, väga oluliselt Euroopa tulevik ka, mitte ainult majanduslikult, vaid ka sotsiaalselt see, mis toimub praegu, aga on murettekitav. ja ikka ja jälle me näeme, kuidas räigelt inimõigusi rikutakse selles riigas. ja eriti murettekitav on see, et süstemaatiliselt rikutakse kõigi moslemite, kristlaste, budistide usuvabadust. see, mis toimub Xinjiangi provintsis, on täiesti ettekujutamatu ja see ei oleks saanud juhtuda mõned aastad tagasi veel. repressioonid. E, jah, kui me nüüd sellele e, õnnestub piir panna, siis võib-olla seda ei korrata. lugupeetud juhataja, ütleb härra Tänak, usu e, vähemuste allasurumine ei ole Hiinas midagi uut, nagu ka etniliste vähemuste poolt hiljutised aruanded aga näitavad, et tegemist on väga tõsise kampaaniaga Äh, mis on sarnane kultuurirevolutsiooniga. Äh, uiguurid, kasahhid ja teised vähemused on saadetud ümberõppelaagritesse ja järelevalve alla. Euroopa Liidu diplomaate Pekingis, Pekingis on kutsutud külastama neid paiku, aga need on ainult tähendusväärsed juhul, kui äh, täielik juurdepääs ka seal asuvatel inimestel oleks tagatud Euroopa e-, erisaadik, kes on soovinud äh, seda piirkonda külastada ning me peame järgmise ametiaja jooksul pingutama selle nimel, et tagada Hiina Rahvavabariigi kodanike äh, õigused, aga kahju, kahetsusväärselt on äh, see olukord hullenenud. suur tänu, proua Šake, üks minut. lugupeetud juhataja, lugupeetud kõrge esindaja, kolleegid üks miljon inimesi Hiinas praegusel hetkel on äh, laagrites, mida ÜRO kirjeldab kui poliitilised ümberõppe ähm, laagrid, me ei saa kõrvale vaadata ega olla pimestatud sellest, mida näevad meie ettevõtted tulususe äh, huvi silmis pidades Hiinas. tegemist on tõsise massijärelevalvesüsteemiga Eh, nagu näiteks Xinjiangi piirkonnas eh, ning need meetmed eh, on seotud ka mitmesuguste mm, tehnikate kasutamiseks selleks, et inimeste eraellu tungida. Euroopa Liit peaks esiteks käsitlema ühise küsimuse teemasid ning inimõigused peaksid olema seal äh, esilehel, me peame vaatama kaugemale kui lihtsalt äh, kõne ja tegelema inimõiguste rikkumisega kõige kõrgemal tasandil. ma usun, et on ka kiireloomuline see, et me vaatame äh, järelevalvetehnoloogia turu olukorda, aitäh. Äh, kolleeg Sule, palun üks minut. Hiina juhtum ning Äh, usu ja etniliste vähemuste allasurumine näitab Euroopa Liidu sisususe vajadust inimõiguste kaitsel, ükskõik kui suure ja võimsa ning strateegilise riigiga, kus need rikkumised toimuvad, on tegemist. inimõigused on universaalsed ning inimõiguste rikkumised ei ole vähem või rohkem tõsised lähtuvalt ähm, riigi suurusest või majandus- või poliitilisest jõust. ükskõik, kus need aset leiavad või millal, peame me selle vastu astuma ja tegutsema. kahetsusväärselt liiga paljud vähemused on Hiinas äh, diskrimineer-, on maailmas diskrimineeritud ja tagasi kiusatud, tagakiusatud sellepärast, et nad tahavad oma identiteeti Äh, säilitada, me ei tohi äh, silma kinni pigistada sellises olukorras. riigid, kes oma kodanikele suruvad peale ühte identiteeti, keelt, äh, kultuuri või haridust, võivad küll olla suured, aga mitte suuremeelsed. härra Preede, palun suur tänu, meie fraktsioon üritas kuid ja kuid äh, seda, sellel teemal resolutsiooni äh, koostada ja mul on väga hea meel, et viimase sessiooni käigus on meil võimalik seda arutada. me oleme korranud ka muus kontekstis, et inimõiguste äh, rikkumised on korduvad ja nagu öeldud, siis uiguuride, kasahhide äh, ja teiste tagasi, tagakiusamine ning äh, hariduslaagritesse saatmine leiab pidevalt asut, lisaks füüsiline vägivald, arreteerimine äh, äh, usu põhjal see puudutab ka kristlasi, keda pidevalt tagasi kirja, kiusatakse, kirikuid hävitatakse ja preestreid samuti ahistatakse ja samas tahaksin kasutada seda viimast sõnavõttu ning tervitada siin ähm, proua äh, välispoliitika kõrget esindajat äh, suurepärase töö eest äh, välispoliitika valdkonnas ja sellel olulisel teemal Euroopa vaatenurgast, mis puudutab ka inimõigusi. see, mis on oluline Euroopas, peab levima ka laiemalt. ma lahkun parlamendist ja vaatan äh, kindlasti seda, mis siin edaspidi toimub, seega suur tänu kõigile. aitäh, härra Preeda ja parimad soovid. ja kindlasti me, teed ristuvad kusagil veel. härra Tšernenski, üks minut, palun. Uh proua juhataja, lugupeetud proua asepresident, mina hüvasti ei jäta, sest ma kandideerin uuesti Varssavi piirkonnas Poola pealinnas ja olen väga optimistlik. aga täna on siin palju olulisemaid teemasid kui minu tagasipöördumine pärast valimisi, see puudustab kristlaste ja teiste usuvähemuste õigusi eh, Hiina Rahvavabariigis tegemist on väga olulise teemaga ja mul on hea meel, et see on päevakorras. ma toetan suhete loomist Hiinaga majandusvaldkonnas. Äh, see peaks olema kasumlik ja seda ta ka juba on, aga ei saa lähtuda sellest, et usuvähemuste õigused oleksid äh, justkui äh, selle tõttu ohus ja meie vaikust ei saa osta aasta või mõned aastad tagasi toimus arutelu uiguuride teemal ning lükati tagasi muudatusettepanek kristlaste osas ja loodetavasti täna nii ei lähe. nüüd äh, härra Mann, palun üks minut. jah, Dalai-laamaga kohtusin Indias äh, kuu tagasi ja Tibetide ülestõusu aastapäeva me tähistasime aga eh, probleem on endiselt üleval, tiibetlased kaitsevad oma usku, oma kultuuri, oma ajalugu ja eh, Tiibeti huvirühma koos käimine kuust kuusse räägib enda eest. Hiina ametivõimud on teravdanud olukorda Tiibetis, me astume välja sellele, mis toimub ümberkasvatuslaagrites see tagakiusamine, ahistamine, mis toimub Tiibetis Hiina ametivõimude poolt. ja minu kolleegid nagu Natalja Krispek, Tunne Kelam, Saba Sookor, Kristjan Preda, Pelder on niivõrd pühendunud olnud sellele, et Euroopa Parlament astuks välja inimõiguste kaitsmise eest seal. suur tänu, soovime ka teile kõike kõige paremat, ükskõik kuhu teie tee viib ja nüüd jah, härra Juurek, üks minut, palun lugupeetud juhataja, daamid ja härrad. kristlaste olukord Hiinas on dramaatiline. ametivõimud kasutavad drastilisi meetmeid, nagu näiteks ei võimalda nad inimestele oma lapsi kasvatada usus, mis on nende südamelähedane, mis läheb pereõigusega vastuollu hävitatakse kirikuid, preestreid heidetakse vangi, mitmeid kuid tagasi Äh, tuli juba hoiatus kardinali poolt, mida me saame teha selles olukorras, kõigepealt saame me üles näidata, et äh, see teema on meie jaoks oluline, me teame, millist rolli täidavad žestid diplomaatias ja ma loodan, et meie diplomaadid näitavad üles austust äh, kristluse suhtes Äh, äh, kontaktides äh, nende rühmadega, selle asemel, et heaks kiita neutraalne lähenemine ja tavapärane tegevus ning inimõiguste küsimus, hiinlased peavad teadma, et nende lähenemine kristlastele mõjutab meie ühiseid suhteid. nüüd härra Hetman, üks minut, palun. suur tänu vähemuste, eriti kristlaste, uiguuride, kasahhide olukord on väga murettekitav Hiinas, see on põhimõtteliselt nagu genotsiid. Nende identiteedi röövimine survestab neid pidevalt ja eriti murettekitav on uiguuride olukord, kes on saadetud äh, ümberõppelaagritesse ja lapsed suunatakse orbude kotta. sellest olukorrast on räägitud juba varem, kahjuks ei ole olukord üldsegi paranenud ja seega tahaksin rõhutada, et Euroopa Liit ei saa sellist lähenemist toetada ja me peame Pekingilt nõudma nende laagrite sulgemist nende inimeste vabastamist ning inim-, etniliste vähemuste õiguste rikkumise lõpetamist ja nüüd härra Temesmaker, palun üks minut. eelmise aasta oktoobris arutasime me siin massilisi kinnipidamisi, mis toimusid Xinjiangi äh, äh, provintsis ja tol hetkel tsiteerisin ma ühe Saksa äh, meeleavaldusliku laulu sõnu, mõtted on vabad ja neid ei saa takistada, aga Hiina üritab seda teha Xinjiangis uiguuride ja kasahhide ning Tiibetis tiibetlatest, tiibetlaste vastu on seda strateegiat kasutatud. väljaspoolt tundub justkui maine üsnagi pehme ning tehakse majanduskoostööd, aga samal ajal üritatakse eh, poliitvange nende ideoloogilisest haigusest ravida puhtuse nimel nii et Hiina, see, et Hiina on avatud kaup, kaubanduseks, on seotud ka muude teemaga, Euroopa Liit peab selgelt välja ütlema ja lõpe, et on vaja lõpetada tagasi, tagakiusamine, inimesed vabastada ja laagrid sulgeda, mõtted on vabad ja ükski ametivõim ei saa seda kahjustada. suur tänu ja üks minut, härra Svoboda, palun. suur tänu, esimees, lugupeetud kõrge esindaja täna ma meelega kannan äh, punast lipsu, see on verevärv, mis äh, sümboliseerib äh, Hiina poolt taga kiusatud inimeste kannatusi ja verd. kristlasi kiusatakse tagasi, kirikuid suletakse, preestreid arreteeritakse viiskümmend miljonit ehk siis pooled Hiina kristlastest on tagakiusamise ohvrid preestrid peavad äh, käima politseijaoskonnas nagu kurjategijad. Äh, alaealised äh, ei tohi osaleda usustseremooniatel. sellises olukorras peab Euroopa Liit igal kõrgetasemelisel kohtumisel mainima Hiina kristlaste olukord Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid peavad oma järeldused tegema sellisest tagakiusamisest iga kord, kui Hiina kodanikud paluvad äh, varjupaika Euroopas, kui me seda ei tee, siis me ei kaitse Euroopa põhiõigusi. härra Šogorit ei ole äh, kohal, anname nüüd vaba mikrofoni vooru kõigepealt härra Fariale. suur tänu teile, president, äh, proua volinik, loodan, et, et see Äh, arutelu jõuab, leiab kõlapinda ka mujal maailmas. Hiina tahab olla kaasaegne riik, äh, kuid kiusab tagasi vähe, äh, taga vähemusi, kiusab ähm, religioosseid vähemusi äh,, äh, kiusatakse taga tiibetlasi, mongoleid äh, ning äh, äh, kiusatakse taga uiguure äh,, kes üritavad pääseda äh, etnilise puhastuse eest. Äh, see kõik nõuab, et me leiaks, äh, et me töötaks välja ühised seisukohad sellise rassismirünnakute vastu ning äh, ei saa lubada, et raha on oluline, olulisem kui demokraatlikud põhimõtted. suur aitäh. järgmine kõneleja ma soovisin samuti, ütleb härra Pospišile, rääkida eh, inimõiguste olukorrast Hiinast, katastroofiline, siin on räägitud tiibetlastest, uiguuridest, eh, mongolidest, ma tahaks teile öelda, et eh, Praha linnanõukogus kohtusime Tiibeti eksiilvalitsuse esindajaga ning tema kirjeldusi Tiibetis toimuvast on lihtsalt kohutav, õõvastav. Tiibeti rahvast hävitatakse, üritatakse nii-öelda ümber kasvatada Tiibeti noorust, nii et äh, meile Äh, meie soo-, sellega tõttu äh, riputasime välja ja Tiibeti lipu äh, Prahas tiibetlaste toetuseks ning loodetavasti Hiina käitumine etniliste vähemuste suhtes muutub, see on meie moraalne kohustus. järgmine kõneleja suur aitäh, et mulle sõna andsite, ma sooviksin väljendada oma toetust sellele raportile, olukord on kohutav, hirmuäratavad teated tulevad uiguuride ja tiibetlaste juurest, etniliste vähemuste tagakiusamine on hukkamõistetav. peame nõudma illegaalselt arreteeritud inimeste vabastamist, peame nõudma ka, et äh, Hiina omapoolseid kohustusi täidaks. me peame see, need küsimused tõstatama alati, kui Hiina kolleegidega kohtume ning alati, kui oleme missioonil Hiinas, ei tohi me unustada sellel teemal rääkimast, tihtipeale on mul tunne, et jätame selle teema kõrvale diplomaatilistel põhjustel, kuid just Euroopa esindajad peaks neist rääk-, sellistest asjadest rääkima Hiinas. loodetavasti räägime olukorrast ka järgmises parlamendi koosseisus, olukord on äh, katastroofiline ja me ei saa sellest vaikida. järgmisena saab sõna härra Lopes, suur aitäh näeme, kuidas Euroopa on endiselt äh, äärmiselt silmakirjalik sekkub suveräänsete riikide ähm, ähm, ähm, äh, üritab äh, siseasjadesse. me oleme sõbrad USA, Saudi Araabia ja teistega, kes ründavad teisi riike ja rahvaid. see resolutsioon äh, tähendab jälle, et me koogutame eh, ameeriklaste ees ja ründame Hiinat ja üritame Hiinat väljaspoolt eh, üle ümber teha. meie leiame, et eh, tuleb austada suveräänsust ja mitte sekkuda riigi siseasjadesse, nagu seda teeb ÜRO, nii teeme me Portugalis, see on kõige parem ja see aitab kaitsta meie suhteid Hiinaga ja teiste riikidega ja järgmisena saab sõna härra Schaffhauser kallid kolleegid, Hiina on suur riik, see on impeerium ehk eh, keskel asuv impeerium, nagu nad ise ütlevad, üheksateistkümnendal sajandil hävitasid lääneriigid selle impeeriumi eh, sundisime neid avama, eh, oma piirid avama, surusime peale oopiumi ostmise ning Äh, bolševism hävitas selle riigi veelgi enam, kuid ta ehitas ennast uuesti üles tänu liberaalsele poliitikale, mille korraldas riik, mis oli suunatud majanduslikule äh, arengule, kes oleme meie, et neid õpetada. jah, Tiibet, äh, kristlased ja nii edasi, aga kes oleme meie, kes me sõdisime Elsassi pärast kes te, te korraldasime kaks maailmasõda ja oleme poliitilistel ja religioossetel põhjustel teineteist tapnud. jah, ma olen nõus, et Hiinat võib kritiseerida, aga võib-olla oleks kasulik, kui EU, Euroopa Liit piirduks ÜRO hartast kinnipidamisega. järgmisena saab sõna äh, asepresident Mogherini. nagu mõned teie seast äh, juba mainisid, äh, on meil uus Hiina strateegia, meil on ka uued tüübi suhted Hiinaga, mis on intensiivsemad, äh, kuid ka ausamad ja selgemad, aluseks on selged sõnad, põhimõtted, huvid. me ei Eh, ürita, eh, ürita ebameeldivaid eh, teemasid kalevi alla peita ning tahaksin teie kõigi poole pöörduda, öeldes, et esitate siin Hispa-, Euroopa kodanike fraktsioone, parteisid ja paljud teie seast, kes sõna võtsid äh, arutas, rääkisid väga asjalikult ja mõistlikult, enam paljud teie seast äh, kuuluvad ka valitsustesse, koduriikidesse, seega ma sooviksin, et neid äh, sõnu äh, kordaksite ka omavalitsustele alati, kui meie valitsused kohtuvad Hiina esindajatega, et nad oleks nii avameelsed, sama avameelsed ja julged kui Ehm, me siin oleme, meie oleme institutsioonide poolt pöördunud Hiina võimude poole, rääkinud inimõigustest ning öelnud selgelt, et eurooplaste jaoks eh, ei ole eh, inimõigused vähem olulised kui majandusküsimused, vaid eh, pigem isegi veel olulisemad. see on selge sõnum arvan, et peame jätkuvalt pidevalt igal tasandil sel teemal rääkima, Euroopa Parlament, nõukogu, komisjon peaks seda tegema ja seda peaks tegema üksiti ka liikmesriigid oma suhetes Hiinaga, Hiina on teinud teatud edusamme sotsiaalmajanduslikes küsimustes, kuid üldine inimõiguste olukord, nagu te mainisite, on endiselt aina halvenev, eelkõige puudutab see kodanike poliitilisi õigusi ja pidevalt arreteeritakse inimõiguslasi, põhiõigusi rikutakse. ja Xinjiangi äh, olukord muutub hullemaks, on poliitilise ümberkujundamise laagrid, äh, massiviisiline järelevalve, reisipiirangud, tõstatasime selle küsimuse, mitte küsimuse, vaid küsimused ja ka individuaalsed juhtumid Hiina ametivõimudega kahepoolsetes kontaktides, aga ka oma inimõiguste dialoogi käigus ja, ja ma jään siia, aga äh, hüüaksin teisele poole seda saali siin, et kutsusime esimest korda välisministrite nõukoguga Hiina ministri ja liikmesriigid saatsid äärmiselt ühtlaselt, äh, ühehäälselt sõnumi välisministrite tasandilt selle kohta, kui oluline on meie jaoks inimõiguste alane dialoog selle teema tõstatasime ka terrorismivastase terrorismi poliitilises koostöös. ja me peame olema järjepidevad oma sõnumeid saates, sellepärast et võib tekkida oht, et meie partnerid, mitte ainult Hiina, vaid ka teised, kui me räägime inimõigustest, võib tekkida oht, et, et meie partnerid arvavad, et inimõiguste küsimusi tõstatavad Euroopa Liit, aga liikmesriigid on need, kes tegelikult tegutsevad äh, nii et kui me oleme kõik igal tasandil järjepidevad oma sõnumeid edastades, siis on võimalik midagi saavutada ja minu meelest üksmeele vallas ning ühtsuse vallas oleme me nii mõndagi juba saavutanud, nii et Hiina partner vähemalt näeb, et kõik eurooplased, iga Euroopa riik, iga poliitiline perekond siin täiskogu saalis mõtleb sama. ja need, kasutan võimalust ning kutsun Hiinat avalikult üles äh, võimaldama äh, kinnipidamislaagrile sõltumatuid vaatlejaid, mainiksin seda veel kord, sõltumatud vaatlejad, ÜRO vaatlejad, ÜRO inimõiguste kõrge esindaja ja usuvabadus, mis on piiratud Tiibetis äh, ning äh, me tahaksime sinna piirkonda juurdepääsu ning kutsume Hiina ametivõimu võimaldama ka Euroopa ajakirjanikel ja diplomaatidel sellesse piirkonda siseneda tõstatasime need teemad kõrgeimal tasemel, muuhulgas ka meie tippkohtumisel eelmisel nädalal, tegime seda avalikult, tegime seda ka erakontaktide kaudu ja rääkisime olukordadest Xinjiangis, Tiibetis, usuvabadusest ning uskumusvabadusest, veendumusvabadusest, rääkisime sellest paar nädalat tagasi inimõiguste dialoogis rääkisime muuhulgas ka kodanikuühiskonna piirangutest ja, ja nii edasi ja nii edasi. selline koostöö ei ole alati lihtne, mõnikord lausa masendav, aga ma arvan, et see on meie parim võimalus teha koostööd Hiina partneritega, me peame olema ühtsed, selgelt oma sõnumit edastama ning lootma, et me suudame inimõiguste arengu saada õigetele rööbastele ja me peame olema selged ja kindlameelsed, mitte ükski teine jõud maailmas täna seda ei tee. ja inimõiguste vallas tendentsid ei ole tegelikult eriti paljulubavad, oleme sellest siin täiskogu saalis korduvalt rääkinud ja ma arvan, et seda enam on meil põhjust mitte alla anda, vaid jätkata. meie, eurooplastena, ei saa endale lubada seda, et meie loobume koostööd selles valdkonnas ja surve avaldamisest selles valdkonnas, olgu siis tegemist Hiinaga või mõne muu riigiga maailmas. ootan põnevusega järgmisi arutelusid sel teemal. suur tänu, proua Mogherini. suur tänu nii, oleme saanud siin äh, ühise resolutsiooni ettepaneku Rahvaparteilt, ALDE-lt, ECR fraktsioonilt, kuuelt rohelistelt. sellega on arutelu lõppenud ja läheme kohe järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Cameron. meil on viis autorit äh, selle resolutsiooni ettepaneku kohta. kõigepealt saab sõna härra Tänak. suur tänu, kohe panen prillid pähe ka Cameronis on reageeritud mitmesugustele julgeolekuohtudele, aga seda äärmiselt autoritaarselt, üha rohkem autoritaarselt, vaba, vaba kogunemise oht, sõnavabaduse äh, õigus, kõik need on piiratud ja äh, mitusada partei äh, aktivisti pärast meeleavaldusi ja nende kohtlemine on kõige murettekitav ja on mitmesuguseid äh, näiteid sellest, kuidas äh, rahvavastaseid kuritegevusi on teinud Cameroonis äh, Boko Haram olnud põhjapiirkonnas kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast alates aktiivne ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal võeti terrorismivastase võitluse seadus vastu, aga seda on kasutatud murettekitavalt, endised terrorismi, terroristlike rühmade liikmed on hakanud seda ära kasutama ning üha rohkem on tsiviilisikuid, kes satuvad sihtmärkideks. valitsuse äh, reaktsioon äh, inglisekeelsele äh, kogukonnale ja nende muredele on samuti olnud äärmiselt murettekitav. ja järgmisena saab sõna kolleeg Urban Crespo, palun. suur tänu, president. Kameruni relvajõude on süüdistatud selles, et nad on pannud toime inimõiguste rikkumisi ja äh, rünnanud tsiviilisikuid, nad on meelevaldselt vahistanud äh, meeleavaldajaid äh, ka viimase valimis, viimaste valimiste ajal inglisekeelsetes piirkondades, sõjavägi lihtsalt tulistas helikopterite pealt meeleavaldajaid, sellele järg-, sellega kaasnesid mitmed surmajuhtumid me oleme näinud videosid sellest, kuidas Kameruni sõjaväelased tapsid naisi ja lapsi lihtsalt sellepärast, et neid kahtlustati selles, et nad on Boko Haramiga seotud. ja liikmesriigid nagu Hispaania müüavad, müüvad relvi terroristlikele rühmitustele sellisel moel ja Euroopa Liit pakub sõjalist koolitust, strateegilist abi, sõjalist varustust Kamerunile. Ameerika Ühendriigid on näiteks sellised tegevused peatanud inimõiguste tõsiste rikkumiste pärast ning meie kutsume üles Euroopa Liitu ka peatama omalt poolt igasugune sõjaline abi ning relvamüük Kamerunile, sellepärast et inimõigused on seal ainult paberil, ja tegudest ei ole juttugi. aitäh! ja suur tänu ja järgmisena saab sõna kolleeg Sovko. Final... suur tänu, juhataja, lugupeetud kõrge esindaja, meie ametiaja viimane täiskogu äh, istungjärk äh, ja me peame rääkima inimõigustest täna, räägime Cameronist, inimõiguste äh, vaatlejad on äh, andnud tunnistusi sellest, kuidas äh, julgeolekujõud kasutavad vägivalda liigselt ning äh, on astunud üles inimõiguste kaitste vastu. opositsioonierakond, nende juht Maurice Kamto ja tema vahi, vahistamine on murettekitav lisaks sellele, Cameroni ametivõimud on piiranud sõnavabadust, sulgedes internete ning, interneti ning vahistades ajakirjanikke. sellised sammud ei ole kooskõlas nende väärtuste ja standarditega, mida meie edendame rahvusvahelisel areenil. kallid kolleegid, Euroopa Parlament peab tegutsema, me peame kutsuma Cameroni ametivõimu, võime koheselt ning tingimusteta laskma vabadusse kõik poliitilised oponendid ning kõik poliitvangid me peame mõistma hukka liigse vägivalla kasutamise, liigse jõu kasutamise ning äh, sõnavabaduse piiramise ning äh, nõudma läbipaistvat uurimist äh, selliste juhtu, selliste vägivalla kasutamiste juhtumite üle. me peame kasutama ära poliitilist manööverdamisruumi, mida arenguabiprogramm meile annab, et edendada inimõiguste olukorda Kamerunis. Euroopa Liit peaks kaaluma ka tehnilise abi pakkumist ning poliitilist toetust lah-, lähtudes meie kogemustest teistes konfliktipiirkondades ning arengupiirkondades selleks, et aidata Kameruni ühiskonda. kallid kolleegid, see äh, aitaks kaasa parema tuleviku saavutamisele Kameruni kodanike jaoks ja sellega on see resolutsiooni ettepanek teeninud ära teie toetuse. suur tänu teile! ja nüüd saab sõna kolleeg Judith Sargentini. aitäh, president oktoobrikuus kaks tuhat kaheksateist toimusid Kamerunis valimised ja president Balbia valiti ametisse tagasi. nüüd on ta juba tuhande üheksasaja kaheksakümne teisest aastast võimul olnud, kuidas see küll kõik võimalik on? ja on täiesti selge, et inimesed protesteerivad selle vastu. ja minu arvates selle tänase resolutsiooni kõige tähtsamaks punktiks ongi see, et Euroopa Parlament ütleb Balbiale, et lase nüüd oma ametist lahti ja inimesed vabaks. demokraatlik protest on igas riigis lubatud ära vea oma kodanikke sõjakohtu ette ja lõpeta ära siin äh, konfliktide otsimine, eriti äh, ja ära vaigista neid, kes on teistsugusel arvamusel. Euroopa Parlament ei pööra väga tihti tähelepanu Kamerunile, kuid on hea, et me täna seda teeme ning olukord seal on praegu Balbia kätes ja tema on see, kes võib olukorda muuta. aitäh, järgmisena Mariette Šaake, palun. aitäh, president, lugupeetud kõrge esindaja, kallid kolleegid pärast valimisi tekkis väga palju küsimusi Kameruunis, rahumeelsed demonstratsioonid äh, muutusid vägivaldseks ja äh, õiguskaitseorganid äh, viisid läbi ebaseaduslikke äh, vahistamisi äh, terrorivastased seadused äh, on need, mida kasutatakse inimeste vangistamise õigustamiseks, inimesed kaovad, äh, äh, inimesi tapetakse ilma kohtuotsuseta, nii et olukord on väga-väga raske. me kutsume julgeolekuvõimusid üles lõpetama see ebaproportsionaalne vägivald ning kinni pidama inimõigustest, kõikide kodanike inimõigustest tuleb uurida neid juhtumeid, kus kahtlustatakse inimõiguste rikkumist ja on väga tähtis, et Aafrika Liidu taktikepi all algaksid rahuläbirääkimised, mida siis meie, Euroopa Liit ja meie juhid peavad kõik toetama. aitäh, järgmisena Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel Juan Fernando Lopez Aguilar, palun. aitäh, president, volinik Mogherini, kõrge esindaja Paul Pia on üks kõige kauem võimul olnud juhte Aafrikas. ta võistleb seal Robert Mugabega Zimbabwest ja ka Ekvatoriaalguinea juht on olnud temaga sama kaua võimul. nüüd on aga tõesti suured demonstratsioonid tema tagasivalimise vastu ning üks opositsioonijuhtidest äh, vangistati, ta on trellide taga ja sõjaväekohtus arvatavasti ka mõistetakse kas eluks ajaks vangi või surma. kõigepealt tuleb lõpetada see vägivald, tagakiusamine eh, ning eh, demonstratsioonide mahasurumine. meil on vaja vabu usaldusväärseid valimisi, valimisreformi ning Euroopa Liit koos Aafrika Liidu ning ÜRO-ga peab äh, hakkama siin lepitama, tagamaks seda, et mitte ainult Maris Kamto, vaid ka äh, ülejäänud kakssada poliitilist vangi, kes on vangistatud, vabastatakse ning äh, Euroopa Liit peab vastu võtma meetmeid selleks, et mitte teha nii palju koostööd riigiga, mis ei käitu demokraatlikult, aitäh aitäh, järgmisena Richard Tšernetski, palun, ECR fraktsiooni nimel. aitäh, president, lugupeetud kõrge esindaja. küsimus nüüd selle kohta, et miks me räägime Kamerunist. see riik on Euroopast nii kaugel, aga mõistlik on ikkagi sellest riigist rääkida, sest tegemist on riigiga, mis oli varasem koloonia ühe Euroopa Liidu riigi, liikmesriigi koloonia. nii et koloniaalriik varem lõikas väga palju kasu kolonialiseerimisest. me anname humanitaarabi Kamerunile ning meil on õigus oodata, et see riik ka teatud standarditest, inimõiguste standarditest kinni peab. ma arvan, et meie hääl peab olema väga selge ning solidaarne. ainult siis hakatakse meie häält ka Kameruunis tõsiselt võtma, täpselt samamoodi nagu ka teistes Aafrika riikides, mil, kes soovivad meiega kaubandussuhteid, aga unustavad ära inimõigused aitäh, järgmisena Ignacio Corrao, palun, EFTD fraktsiooni nimel. aitäh, president, tere hommikust kõigile Kamerunis on tõesti väga suured probleemid. Boko Haram, Kesk-Aafrika Vabariigiga probleemid piiril ning separatistide mäss ingliskeelses piirkonnas me peame olema solidaarsed, kuid praegu on tähtsam kui kunagi varem hoolitseda selle eest, et äh, kasutatakse ebaproportsionaalselt palju vägivalda meeleavaldajate vastu ja et inimõigused äh, tallatakse jalge alla. inimesi mõrvatakse ilma kohtuotsuseta, seda viivad läbi julgeolekuorganid äh, ning Äh, julgeolekuorganeid kasutatakse selleks, et maha suruda rahumeelseid demonstratsioone ja seda kõike sellepärast, et president, kes on võimul juba kaheksakümne teisest aastast, soovib äh, ikka veel võimule jääda. internet on maha võetud, seda ei ole võimalik äh, õigustada. meil on, niimoodi ei ole võimalik inimesi äh, aidata. aitäh, järgmisena ENF fraktsioon ja proua Pild, palun. Merci, monsieur le president suur tänu, juhataja. me peame äh, rääkima see relvajõududega ja tsiviilisikud äh, on äh, koos võidelnud Boko Harami vastu. Cameron, Cameronil on probleeme en dépit d'une situation intérieure très difficile qu'il a longtemps accumulée. Boko Haram äh, on äh, tekitanud probleeme äh, ja tuhanded Nigeeria pagulased, kes on põgenenud barbaarsete barbaarse kohtlemise eest. Cameroni on kritiseeritud selle asemel, aga tegelikult äh, tema on aidanud kaasa stabiilsusele selles piirkonnas, piirkonnas, mida lammutatakse. ja ähm, inglisekeelsete, prantsusekeelsete kogukondade puhul võib öelda, et nemad on rohkem vihavaenu õhutanud kui ühiseid huvisid edendanud ja äh, probleemiks on äh, avaliku huviga ettevõtted ja kuna Kameruni valitsus on astunud samme äh, kahekeelsuse suunas ja äh, ka kohtu äh, edasi tuleb mõelda ka selle peale, kuidas hakata kohtunikke mitmekeelselt koolitama ja avalikku haldust kui palju inglase elab praegu prantsuskeelsel territooriumil ja kui palju äh, äh, prantslasi pra inglisekeelsel territooriumil. Äh, neil on sama kultuuritaust, sama riigiarmastus. sedasi tulebki edasi minna ilma ja me ei pea selles küsimuses Kameruni valitsust hukka mõistma. aitäh ja nüüd saab sõna Cecil Kienge, palun aitäh! president kamerun on vägivallaga äh, üle külvatud ja olukord on kontrolli alt välja läinud. meeleavaldustele president äh, vastab inimõiguste jalge alla tampimisega. seda kõike selleks, et võimule jääda ning opositsioonijuhid äh, istuvad vanglas. kaks ingliskeelset provintsi on põhimõtteliselt sõjas äh, ning äh, riigi põhjaosa on Boko Harami kätes. idas, idaosas tegutsevad Äh, separatistlikud jõud äh, ja mässumeelsed. me oleme siin äh, kogu aeg hukka mõistnud sõjaväetegevuse, kuid me peaksime vaatama, mis on selle kriisi põhjuseks. autokraatia, kehv riigi juhtimine, nepotism, tribalism öö, ja just sellepärast väga paljud inimesed lahkuvad oma koduriigist. me peame selle kriisi lahendama, tegelema nende põhjustega. ei ole mõtet korraldada järjepanu võltsitud valimisi ning tahan tänada juba tehtud töö eest, mis on olnud tähtis. liikmesriigid egoistlikel põhjustel ei ole ära hoidnud natsionalistide ja suveräänistide võimule tulekut. ma tahan tänada kõiki parlamendi töötajaid, autojuhte, tõlke, äh, kõiki, kes te aitasite mind selle ametiperioodi ajal ja ma tõesti loodan, et me saame seda tähtsat tööd jätkata. aitäh! ma olen teiega täiesti nõus, ütleb president äh, ja ühinen teie tänusõnadega, härra Schaffhauser. kallid kolleegid, see on minu viimane sõnavõtt selles parlamendis ja, ja tegemist on ühe riigiga, äh, mis on mulle kallis, olen käinud seal mitmeid kordi ja mina olen natuke selle riigi poeg. Kamerun on äh, etniline, usuline, kultuuriline mosaiik ja äh, tsentraliseerimise protsessis äh, on riigijuhid läinud liiga kaugele äh, ja äh, lähtudes äh, separati-, arvesse võttes separatismi ja, ja inglisekeelset piirkonda, aga seda separatismi kasutavad ära välisjõud ja äh, Polpeau on võimul juba kolmkümmend seitse aastat, kolmkümmend seitse aastat on see olnud stabiilsed, kui me vaatame ka teisi riike seal kõrval. Kamerun on heaks eeskujuks ja loomulikult ei saa president monopoliseerida võimu oma surmani, aga Äh, ta teab, mis on tema äh, riigi huvides, ta teab, et tema riigi huvides on äh, demokratiseerimine ja üleminek, areng ja tuleb siis teda aidata, aga seda tuleb teha diskreetselt ja kasulikult. vältigem sellist olukorda, kus me sellesse projekti sekkume suure jõuga ja sellisel juhul me teeme nii, nagu me ikkagi teeme, tavaliselt ka oleme silmakirjalikud, mängides oma huvidega Aafrika huvide sildi all. aitäh, läheme nüüd vaba mikrofoni vooru juurde ja kõigepealt saab sõna kolleeg Faria, palun. teda ei ole, sellega siis Irži Pospišil, palun pane předsedající ta debata která zde proběhla praegu toimuv arutelu eh, praegu toimuv arutelu näitas väga hästi kameruni probleeme mida Euroopa Komisjoni ja meie esindajad võiksid teha, on eh, praegusele presidendile survet suurendada ning eh, samamoodi ka nõuda valitsuse liikmetelt, et äh, opositsioonijuhid äh, saaksid kandideerida valimistel, nad tuleks vabastada vangist ainult sellepärast, et, sest nad on vangi heidetud ainult sellepärast, et nad julgesid kandideerida. Neid ei tohi taga kiusata. kahjuks olukord praegu on väga raske Kameruunis, me ei saa siin rääkida enam õigusriigist Kameruni puhul. me võiksime selles valdkonnas väga palju ära teha ja ma arvan, et see oleks ka hea, proua volinik, kui me suudaksime veenda Kameruni äh, su-, äh, eluaegsetest vangitustest loobuma. aitäh, järgmisena kolleeg Notis Marjes, palun. aitäh. minu kõne siin täna on minu viimane kõne selle ametiperioodi ajal ma loodan, et me kohtume järgmise ametiperioodi ajal uuesti, aga see sõltub äh, siiski Kreeka kodanikest. et kas nad annavad mulle võimaluse siia tagasi pöörduda järgmise ametiperioodi ajal ma olen siin üle kahe tuhande viiesaja korra täiskogul sõna võtnud. tahan tänada kõiki kolleege, tahan tänada ka teid, härra president, tänan tõlke ja kõiki Euroopa Parlamendi ametnikke ja kaastöötajaid. ning ma jätkan võitlust Kreeka rahva nimel. ma olen kreeklane ja ma loodan ka, et meil õnnestub ka Kameruni eh, toetada, eh, et ta pöörduks tagasi demokraatlikule teele. see Aafrika Liit, eh, liidu, see Aafrika riik vajab demokraatiat ja rahvas peab ise otsustama, kes neid esindab. aitäh. nüüd härra Castaldo, palun. aitäh me näeme, et Kameruunis on tõesti pinged, kodusõda on puhkemas, jaanuarikuus umbes äh, kakssada inimest arreteeriti ainult sellepärast, et nad äh, osalesid rahumeelsel meeleavaldusel äh, võltsitud valimistulemuste vastu ka ajakirjanikud, ka ajakirjanikke kiusatakse taga. terror on levinud üle kogu riigi ning äh, poliitiline allasurutus on suur. teatud piirkondades äh, toimub mäss, mille taga on separatistid. me peame, me teame, et kodanikud maksavad nende probleemide eest siin äh, rünnatakse tihti haiglaid, Äh, koole, me peaksime kutsuma Kameruni üles kõik poliitilised vangid vabastama ja võimalikult kiiresti alustama dialoogi rahumeelse lahenduse nimel. ma tahan tänada kõrget esindajat, kuid ma palun, et ta rohkem diplomaatilisel tasandil pingutaks võitluses inimõiguste eest Kamerunis, ei saa olla nii, et Cotonou leping on lihtsalt paber aitäh ja nüüd Stanislav Boltšak, palun pane předsedající já bych chtěl ocenit že. aitäh aitäh et mulle sõna andsite president! juhiksin tähelepanu sellele et isegi täna täiskogu viimasel päeval räägime me inimõiguste kaitsmisest. me peame inimõigusi kaitsma see on väga tähtis ja me peame välja saatma selle sõnumi ühtsel häälel see näitab selgelt, et me oleme selle teema taga ühtsed. suur tänu selle eest ja kui me Kamerunist räägime, siis peame rääkima tapmistest, piinamistest, inimeste kohtu alla, põhjuseta kohtuse alla andmisest, inimeste tapmisest, hukkamisest ilma õiglase kohtupidamiseta ja nii edasi ja nii edasi, see on vastuvõetamatu täna äh, kõike viivad läbi relvajõud, kes esindavad presidenti. president on ametis juba aastast tuhat üheksasada kaheksakümmend kaks ja see on samuti meie jaoks vastuvõetamatu, kuidas trambitakse inimõigustel. me teame, et Kamerun äh, äh, võitleb ka ise, aga me ei saa seda ignoreerida. aitäh, härra Kelly saab sõna viimasena. aitäh president, see, mis toimub Kamerunis, on kohutav, kohutav on see, mis toimub seal inimõigustega, opositsiooniliikmed eh, visatakse lihtsalt vangi ilma mingi põhjuseta, see, mis on toimunud ka Maurice Kamtoga, see on kohutav, on selge, et julgeolekujõud eh, tegutsevad äh, kodanike vastu, kodanikud, inimesed on oma kodudest äh, välja äh, sunnit-, on sunnitud kodudest lahkuma mitte ainult Kameruni sees, vaid ka naaberriikides, on seega väga tähtis, et me avaldaksime survet Kameruni ametivõimudele kõigepealt peavad nad Maurice Kamto ja teised opositsiooniliikmed vabastama ning siis taastama demokraatia seal riigis. samuti peab riigis olema vaba ja sõltumatu ajakirjandust, ilma selleta ei ole võimalik edasi liikuda. aitäh, proua Šoidrova, palun. aitäh, kolleegid. see küsimus äh, selle küsimuse arutelu näitab selgelt Cameroni valitsusele, et Euroopa Parlamendis jälgitakse olukorda ja me ei ole nõus sellega, kuidas piiratakse demokraatiat ja vabadust. Euroopa Liidul on nii diplomaatilised kui rahalised vahendid, mida me saame praeguses olukorras kasutada ja peaksimegi kasutama. ma usun, et ka kõrge esindaja kuulab ja kuuleb meie kõhklusi selles küsimuses ja on valmis reageerima kolleegid, ma soovin teid kõiki tänada teie koostöö eest. viis aastat oleme neljapäeviti täiskogus rääkinud inimõiguste olukorrast, kiireloomulistest küsimustest, oleme kutsunud üles vabastama vange, vabastama neid, keda taga kiusatakse poliitilise seisukoha või etnilise päritolu tõttu ja selle eest soovin teid tänada. ma usun, et see töö on olnud väga sisukas ning selle põhjal hakkan kaitsma ma oma mandaati ja suur tänu ka ne kõigile neile, kes hoolitsevad meie eest siin kojas. suur tänu. soovime teile kõike paremat. Tiibeti asevalitsija ütles mõne aasta eest, et äh, Tiibeti inimõiguste olukord ei ole mitte hea, vaid väga hea. Äh, kõik etnilised äh, rühmad hindavad seda, mida kommunistlik valitsus nende heaks teeb ning tuleb välja, et Tiibetil ei ole läinud kunagi nii hästi kui praegu, tuhanded patrullid, sõjaväepatrullid, politseipatrullid on tänaval ja vaatavad, et inimestel läheks hästi, et nad ennast kogemata põlema ei paneks kahjuks ei leia uiguurid, et Tiibetis nii hästi läheks. uiguurid naudivad seda, et kommunistlik valitsus kasutab kõiki luurevõimalusi selleks, et nende elu võimalikult mugavaks teha ning nad osalevad ka elukestva õppe eh, süsteemis eh, ja neil on võimalus osaleda ümberõppekeskuste töös me võime öelda, et Hiina on olnud edukas meie väärtuste kaitsmistel ja inimõiguste kaitsmisel. mul on väga kahju, tehnilistel põhjustel ei jõudnud ma õigel ajal kõne võtta ning suur tänu, äh, sõna võtta ning suur tänu, et kuulasite äh, Hiina arutelus äh, ka minu kõnet, see on minu viimane kõne üheteistkümne tööaasta jooksul siin parlamendis, suur tänu. mul on väga hea meel, kallis Tšaba et ma andsin sulle selle võimaluse sõna võtta ja nüüd saab sõna kõrge esindaja proua Mogherini, palun. aitäh. president oktoober, pärast oktoobris toimunud valimisi Kamerunis äh, oleme näinud, kuidas pinged kasvavad seal riigis, eriti just ingliskeelses osas äh, kuidas äh, surutakse maha meeleavaldusi ja kuidas areneb see poliitiline ruum opositsiooni liikmed on äh, vahi all, neid ootavad ees äh, poliitilised, äh, poliitiline kohtupidamine, samuti on kinni peetud sadu meeleavaldajaid, kaitseadvokaadid väidavad, et ei peeta kinni seadustest kohtupidamisel ning äh, see äh, ei ole vastavuses Kameruni äh, kodanikele kohalduva põhiõigusega. jälgime olukorda tähelepanelikult kõigi kahekümne kaheksa liikmesriigi nimel, oleme äh, palunud vabastada need kinnipeetavad, kelle vastu tõendeid ei ole, oleme pa-, nõudnud, et koheselt lõpetataks vägivald ja vihakõne, suur tänu selle arutelu eest täna, selle ühise sõnumi me ka välja saadame ning mul on väga hea meel, et oma mandaadiperioodi viimasel päeval täiskogus olete võtnud selle teema päevakorra, et me saaksime ühtselt püüda seda teemat lahendada, mis puudutab äh, Lode ja Edelosa ingliskeelset piirkonda, siis sellega seoses oleme pidevalt järjepidevalt kutsun end üles looma dialoogi, kuna see on ainus viis lõpetada vägivald äh, kaasavalt ja pidada kinni õigusriiklusest ja inimõigusest. kahjuks jätkuvad, äh, saame jätkuvalt teateid ebaseaduslikest tapmistest ja kinnipidamistest julgeolekujõudude poolt, aga ka separatistide poolt humanitaartagajärjed äh, on katastroofilised, äh, pool miljonit äh, inimest on riigisiseselt sunnitud kodudest lahkuma, umbes kolmkümmend kaks tuhat inimest on põgenenud Nigeeriasse. kutsume üles taastama dialoogi Kameri, Kameruni valitsusega ja jälgime seda, mis toimub nende neljakümne seitsme kinnipeetud ingliskeelse piirkonna juhiga mitmed teist äh, rääkisid, et äh, ka põhjaosas jätkuvad äh, Boko Harami rünnakud, me jälgime ka seda olukorda, me teame, et Boko Haram ei ole võitmatu, nad on kannatanud mitmete tagasilöökide käes juba praegu, ent ometi me näeme endiselt, kuidas tsiviilisikud endiselt kannatavad Kam-, Kamerunis ka julgeolekujõudude käes võttes arvesse, mis on aset leidnud äh, Kameruni põhjaosas, äh, äh, olen nõus UNHCR-i hiljutise avaldusega, et tagasisaatmise lubamatuse reeglist tuleb kinni pidada, seetõttu me jätkame rahvusvahelise humanitaarabi andmise kaudu ka omapoolset humanitaarabi piirkonnale ja loodame, et nii riigisiseselt, riigisisesed pagulased kui ka riigist lahkuva sunnitud inimesed on, saavad var-, varsti kodudesse naasta, meil on rahvusvaheline kohustus neid inimesi kaitsta. me ei tohi muidugi seda unustada, kui, kui hindame seda toetust, mida tulevikus Kameruni rahvale anname, aga samas tuleb nõuda, et Kamerunis peetaks kinni ka inimõigustest äh, ja jätkame tähelepanu juhtimist inimõiguste rikkumistele, aitäh. aitäh, proua Mogherini. ma palun teil veel siia jääda, meil on veel üks punkt, mida teiega koos arutada. meil on kuus resolutsiooni ettepanekut äh, erinevalt fraktsioonidelt, ECR, Sotsiaaldemokraadid, äh, Rahvapartei rohelised, ALDE on need äh, erinevad ettepanekud meile edastanud. sellega on arutelu lõppenud ja viimane arutelu sellel Euroopa Parlamendi täiskogu ametiperioodi, ametiperioodil täiskogus on Brunei. kõigepealt saavad sõna autorid ja kõigepealt siis proua Barbara Lohpiiler, palun. aitäh, president Brunei juba kahe tuhande neljateistkümnendal aastal viis sisse šariaadi seadused ja kolmandal aprillil jõustus see siis viimase rakendusfaasiga ähm, abieluvälised ja samasoolised seksuaalsuhted ning ka abordid äh, Neid karistatakse kividega surnuks, kui äh, varastad, siis võid, äh, amputeeritakse üks käsi, tihti mõistetakse inimesi surma ja alates seitsmendast eluaastast on lapsed äh, ka oma tegude eest vastutavad Bruneis valitseb sultan, kes on ka peaminister, kellel on täidesaatev võim ja ta peab selle šariaadi karistusseadustiku ähm, tagasi võtma, sest see on vastuolus rahvusvaheliste õigusnormidega. peale selle peavad kõik olema seaduses võrdsed, hoolimata sellest, mis soost nad on, milline on nende seksuaalne sättumus, päritolu või öö, äh, usk tuhande üheksasaja viiekümne seitsmendast aastast on Bruneis äh, surmanuhtluse moratoorium ning mingist hetkest tuleks see ära kaotada ning ainult siis, kui äh, Brunei karistusseadustik vaadatakse üle ja on kooskõlas äh, rahvusvaheliste normidega, võiks Euroopa Liit mõelda selle peale, et jätkatakse läbirääkimisi partnerlus- ja koostöölepingu üle Euroopa Liit peaks hoolitsema ka selle eest, et inimõigustalane olukord Bruneis, eriti just seksuaalvähemuste olukord, oleks ka järgmise ASEAN-i Euroopa Liidu tippkohtumise päevakorras, aitäh! suur tänu, härra Tänok! härra president, et äh, Brunei kolmandal aprillil äh, kehtestas äh, uue karistusseadustiku, see on väga kahetsusväärne. abielu rikkumine on nüüd surmaga karistatav, samuti ka homoseksuaalsed suhted ja mitmed teised süüteod aastal kaks tuhat neliteist äh, alustatud äh, muudatused äh, toovad karistusseadustiku täielikult šariaadi seaduste alla. seal on muuhulgas ka jäsemete amputeerimine karistuseks va-, varguste eest vähemused, seksuaalvähemused, etnilised vähemused on eriti palju kannatanud see ei ole vastavuses Brunei võetud kohustu-, rahvusvaheliste kohu-, kohustustega inimõiguste vallal ka-, ka-, ka-, kahetsusväärselt on rahvasaadikuna see minu viimane kõne siin, pärast kahtekümmet aastat teenistusest Euroopa Parlamendis jätan teiega hüvasti, mul on olnud väga hea meel teie kõl-, kõla kõrval töötada ja tänan teid taas ning ähm, hüvasti. aitäh, kallis Charles. proua Björk. lagstiftningen i Brunei som kriminaliserar hbtq personer och en rad äh, Brunei karistusseadustik, mis nüüd seksuaalvähemustele inimestele on mõistnud surmanuhtluse ja mis äh, LGBT inimesi kriminaliseerib, on murettekitav, see tuleks kohe tühistada. siin kasutakse ära äärmuslikku äh, islamit, siin kajas kasutatakse kristlust sageli ära selleks, et vihakõnet pidada ja rünnata teisi inimesi, piirata naiste õigusi näiteks, ähvardada LGBTI inimesi ei tohiks olla võimalik ja nii, nagu meie oma resolutsiooni ettepanekus oleme öelnud, selline kohtlemine tuleb hukka mõista. me peame pakkuma humanitaarviisasid, aitama neid inimesi ning boikoteerima kõikide, kõiki neid, kes on sellise inimõiguste rikkumistega seotud. inimõiguste rikkumised peavad olema kõige tähtsamal kohal meie poliitilistes kontaktides see oht aga valitseb üle kogu maailma, sellise arengu oht. me oleme näinud äh, samasuguseid äh, olukordi mujal ka, ka Rootsi poliitikud äh, on osalenud selles, kus usku kasutatakse ära selleks, et piirata teiste õigusi. nii et kui me teisi hukka mõistame, siis me peaksime ka kõigepealt oma koja üle vaatama, oma kodu üle vaatama, aga LGBT inimesi loomulikult ohtu ei tohiks sattuda. Ignacio Corao, palun. no minu valdkonna representante Mogherini, io. suur tänu kõigile. tere hommikust ka teile, kõrge esindaja, tegemist on olulise päevakorrapunktiga. tegemist on Euroopa Parlamendi praeguse ametiaja lõpuga, ma tahaksin tänada kõiki kogu tehtud töö eest, iseäranis inimõiguste valdkonnas. me oleme alati rõhutanud, kui olulised on läbirääkimised ülejäänud maailma riikidega. inimõiguste valdkond on üks oluline osa meie läbirääkimistest. täna räägime Bruneist, riigist, kus sultanil võib olla viis naist, kus sultan võib kasutada ära eskorti kus äh, võib ära amputeerida inimeste keha osasid äh, sellepärast, et nad on abielus petnud oma abikaasat. ja nii edasi ja nii edasi. kasutatakse piinamist äh, ning inimõigusi ilmselgelt ei austata ma arvan, et Euroopa Parlamendi järgmine koosseis jätkab pingutamist äh, inimõiguste valdkonnas ning teeb seda sama väärikalt, kui on tehtud viimase viie aasta jooksul. ja järgmisena saab sõna kolleeg. We are living in a crisis. The whole world is in... lugupeetud juhataja, me oleme, elame kriisis, meil on kliimakriis, meil on äh, ultrakonservatiivsed äh, jõud, mis üha lähemal lähenevad meie parlamendile ja ka inimõiguste ja naiste õiguste kriis on meil. meil on seksuaalvähemuste kriis ja üldse võib öelda, et inimõigused maailmas on rünnaku alla sattunud, mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas. natsionalistliku demokraatlikud liikumised tõstavad pead ning see seab ohtu meie demokraatliku süsteemi. ütleksin kõikidele seal üleval rõdul, teie, teie vastutate selle eest, et kaitsta meie demokraatlikke väärtusi kahekümne kuuendal mail. ütleksin seda kõikidele inimestele kogu Euroopa Liidus. kaitske meie väärtusi mis puutub Bruneisse ja Brunei uut šariaatlikku karistusseadustikku, siis see on julm, ebainimlik, inimväärikust alandav, see seab ohtu haavatavad inimrühmad, nagu näiteks naised, lapsed, LGBTI inimesed. Neilt võetakse ära nende inimõigused. vastavalt uuele seadusele võib piitsutada seitsmeaastasi lapsi ja samasooliste abielu aborti võib surmanuhtlusega ja kividega surnuks loopimisega karistada. tsiviliseeritud maailma, maailmas austatakse inimõigusi, see pole kellegi kuritegu, kui äh, sa oled gei. mina nõuan, et see uus šariaatlik karistusseadustik tühistataks. suur tänu, Post ja nüüd härra Štehovski, palun. lugupeetud juhataja kõrge esindaja Mogherini. mina tahaksin tänada kõiki neid, kes äh, on teinud tööd viimase viie aasta jooksul selliste teemadega nagu need, millest me täna siin räägime. sageli küsitakse meilt, et mida võiks Euroopa Parlament ära teha, mida võib Euroopa Parlamendi liige ära teha ja mina arvan, et just sellised äh, näited see, kuidas me võtsime vastu resolutsioone, kuidas me omalt poolt häält tõstsime, äh, on suurepärane näide sellest, mida me, mida me oleme suutnud ära teha, me oleme suutnud poliitvangid äh, trellide tagant välja tuua, muuta mõne riigi arengu natukenegi paremaks see on väga hea näide sellest, mida me teeme. üsna hiljuti rääkisime Malediividest oma kiireloomuliste inimõiguste resolutsioonidega seoses ja järsku kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta septembris Malediividel tõesti olukord muutus. opositsiooni liider võitis valimised, opositsiooni liider keda meie olime kaua to toetanud, kõvasti toetanud ja sellepärast ma arvan, et meie sõnade jõud siiski saab muuta olukorda ja saab muuta olukorda ka Bruneil mina olen kogu aeg kritiseerinud kõiki riike, kes äh, šariaatliku seadusi, šariaatlikke seadusi tahavad oma õigusesse sisse viia. šariaat ei ole kuidagi seotud äh, kaasaegse demokraatiaga. see ei luba mitte mingisugust mitmekesisust ja see seab ohtu erinevad rühmad, rühmitused, äh, usulised vähemused, etnilised vähemused paljalt sellepärast, et inimesel on teistsugune usk, äh, ei äh, saa teda alavääristada, teda karistada. see ei ole mingi põhjus. ja sellepärast, et inimesed tahavad järgida oma usku, ei saa neid hukka mõista. mina kutsun meie viimasel täiskogu istungjärgul meid kõiki üles võitlema vabaduse ning demokraatia eest, see on kõigi meie eurooplaste jaoks kõige olulisem suur tänu ja proua Šaake, palun. lugupeetud juhataja, kõrge esindaja, kallid kolleegid, kümme aastat tagasi, kui ma võtsin esimest korda siin täiskogu saalis sõna, siis ma rääkisin inimõiguste rikkumistest Iraanis. paistab olevat õiglane, et me oma tänases viimases sõnavõtus jällegi kutsume üles see Euroopat olema liidri rollis inimõiguste kaitsmise küsimuses. kui meie seda ei tee, kes seda siis tegema peaks? šariaatlik karistusseaduslik Bruneis on nii äärmuslik, et äh, piiratakse inimeste sõnavabadust, naiste seksuaalseid õigusi, paljunemisega seotud õigusi ja iseäranis seksuaalvähemuste õigusi. homoseksuaalsust saab karistada kividega surnuks loopimise kaudu, see on uskumatu, see on barbaarne. me kutsume Magnitski laadsetele sanktsioonidele üles kogu Euroopa Liitu nende indiviidide suhtes, kes on sellega seotud me juba näeme, et selline kohtlemine võib tuua tulemusi, ma nõuan, et Euroopa Liit oleks äh, siin jõuline ning äh, seaks inimõigused kõige prioriteetsemale kohale, aitäh! suur tänu ja, ja järgmisena sotsiaaldemokraatide nimel üks äh, resolutsiooni autoritest, Nina Kill. suur tänu, juhataja, kõrge esindaja mitte keegi, kedagi ei tohi taga kiusata ja diskrimineerida selle pärast, kes nad on ja keda nad armastavad. aga kolmandast aprillist kehtib Bruneil hoopis teistsugune seadus ja nii see just on. kui šariaatlik karistusseaduslik äh, nüüd hakkab rakenduma, siis äh, võib inimeste jalgu, käsi ära raiuda, rakendada surmanuhtlust ja see seadus ei võetud see mit-, vastu mitte sellepärast, et äh, rahvas seda tahtis, vaid sellepärast, et võimuesindajad ei ole populaarsed, majandus langeb äh, ja nad ei taha lahendada rahva tõelisi probleeme. sellepärast peab Euroopa Liit tõsiselt tegudele asuma, mõistma sellise barbaarse arengu hukka ning rakendama viisakeeldu ametivõimude suhtes, rakendama sanktsioone sultanile kuuluvate ettevõtete suhtes. meie eesmärgiks peaks olema see, et me rakendame selliseid meetmeid kiiresti ja et barbaarseid karistusseaduslikku ei saa rakendada. seda on võimalik teha ainult siis, kui me samal ajal peame äh, poliitilist dialoogi meie partneritega nii Bruneis kui väljaspool. meie peame kiiresti tegutsema. ning lõpetuseks kallid kolleegid, võib-olla on see minu viimane sõnavõtt siin saalis üldse, nii et äh, tänaksin teid kõiki koostöö eest, aitäh! suur tänu ja nüüd äh, konservatiivide reformistid äh, Mark Teemesmaaker, palun. me vaatame täna täiesti õigustatult suure murega seda, kuidas Bruneis karistusseadustik ülevaadet teeb. ihuliikmete amputeerimine, avalik kividega surnuks loopimine, piitsahoobid, need on kõik keskaegsed meetmed, mida kasutatakse nüüd kättemaksumeetmetena selle eest Bruneis, kui ei käituda nii, nagu riik soovib Äh, riigid muidugi vastutavad oma reeglite eest, aga samal ajal tuleb siiski kinni pidada inimõiguste universaalsusest ja peale selle ebainimene, ebainimlik kohtlemine ja piinamine peab olema keelatud. ning see, et öeldakse, et tuleb kinni pidada riigi er-, eripäradest, see ei ole mitte mingi vabadus, vabandus. ja naiste ning laste ning just seksuaalvähemuste õigused on eriti ohus. kallid kolleegid, see on minu viimane äh, Äh, sõnavõtt sellel ametiperioodil. me peame hoolitsema selle eest, et inimõigusi ei unustataks ära. ainult poliitilise survega on kestlikult võimalik midagi muuta, kui inimõigusi jalge alla tallatakse, nii nagu Bruneis. Euroopa Parlament teeb täna oma osa, komisjon ja ka välisteenistus ning liikmesriigid peavad nüüd hoolitsema selle eest, et Brunei öö, ähm, muudab oma seadust. Brunei võib olla väga õitsev riik, kui see moraalne vaesus seal lõpetatakse, selles olen täiesti veendunud. kolleeg Castaldo, palun, FTD nimel. kallid kolleegid, me ei, me ei räägi siin ainult me ei ole rääkinud siin aastaid Hassan al-Bolkiahist, kes on maailma rikkam inimene, Brunei sultan. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal kuulutas ta välja, et tulemas on kahe uus karistusseaduslik, mis tugineb šariaadile kolmandal aprillil jõustusid selle viimased sätted ning homoseksuaalseid suhteid ning aborti saab nüüd karistada surmaga. ja varis va,, varastamise karistuseks võib olla ihuliikmete amputeerimine, seda saab rakendada ka laste suhtes. teada on, et karistusseaduslik kehtib äh, Brunei alamate, sultani alamate suhtes. me teame, kallid kolleegid, et äh, me ei saa leppida sellise äärmusliku kohtlemisega, mina tahaks loota oma viimasel, viimastel päevadel siin istungi ja viimase istungjärgu käigus, et me oleme midagi saavutanud, kaitstes neid väärtusi, mille pärast Euroopat kogu maailmas tuntakse. ja mina loodan, et mind valitakse taas siia parlamenti ning saan selle nimel edasi võidelda koos teiega siinsamas saalis. me peaksime kõik oma hääled ühendama ja kasutama ära välissuhteid selleks, et äh, kanda hoolt selle eest, et äh, ka mujal maailmas austatakse meie väärtusi, inimõigused äh, ning äh, nõrgemate õigused peaksid olema meil kõige rohkem südame peal ning kogu südamest suur tänu kõikidele kolleegidele koostöö eest. suur tänu ja nüüd saab sõna väga oluline sõnum, aga ma paluksin siiski teil ka teie kõneajast kinni pidada. meil on väga vähe aega, nii et pidage kinni kõneajast, härra Colombier kallis kolleeg, kallid kolleegid äh,, islamiseadus, šariaad, seda rakendatakse näiteks äh, surmanuhtluse kaudu äh,, abielu pettus, pettuste ja homoseksuaalsuse tulemusena ja, äh, ja väga erinev kohtlemine naiste ja meeste suhtes ja äh, selline see šariaat on kõige hullem on äh, surmanuhtlus inimõiguste kohtus paarsada meetrit siit, kuhu te kuulute. just skandaalselt äh, keelas igasuguse islami äh, kritiseerimise niisiis paistab, et Euroopa Kohus suhtub nii leebelt radikaalsesse islamisse ja samas me näeme, äh, mida tehakse Bruneis, mida me, mille käitumist me nüüd hukka mõistame, see on silmakirjalik, laske meile äh, siiski oma seisukohad välja öelda ja tegemist on ka minu suur viimase sõnavõtuga, tahaksin tänada kõiki siin tehtud töö eest ning soovin edu minu kolleegidele Euroopa Alliansi nimel. suur tänu teile kõigile. suur tänu. Elena Valenciano, palun. Bueno, aitäh, president. kolleegid rääkisid sellest, mis toimub ja mida tähendab vabandus, mis praegusel hetkel on Bruneis kadunud. tegemist on äärmusliku näitega, aga meil on väga palju selliseid näiteid maailmast, kus arvamuse avaldamine toob endaga kaasa karmi karistuse ja inimõigusi trambitakse jalge alla. inimõigused on suures ohus väga paljudes kohtades maailmas. ka minul on see viimane kõne ja ma tahaksin teile kõigile öelda, et et kõik, kes te olete raskes olukorras kuskil maailma nurgas, tuleb võidelda väärtuste, elu ja võrdsuse eest. ma loodan, et parlament ei unusta kunagi neid mehi ja naisi ning lapsi. Need on väärtused, mille eest me võitleme iga päev. nagu näha, vahel on meil saalis vähe kui me räägime inimõigustest, aga tegemist on pühendunud parlamendisaadikutega ning me ei tohi unustada, et meil on vanglaid, äh, kus inimesed surevad, et pagulased surevad merel, et naistel pole õigusi, seksuaalvähemustel pole õigusi ning me ei tohi ära unustada, millistele väärtustele on üles ehitatud Euroopa ja et neid väärtusi tuleb kaitsta. aitäh! aitäh, kallis Helena! see oli siis ka sinu poolt viimane sõnavõtt sellel ametiperioodil ja läheme nüüd vaba mikrofoni vooru juurde Jose Ignacio Faria, palun esimesena. aitäh proua Mogherini, see on ka minu viimane kõne selles parlamendis. suur tänu teile, teie pühendumuse eest, selle eest, et olete võidelnud kogu hingega inimõigustest. kõike head teile tulevikuks. nüüd, kui Bruneis vaadati üle karistusseadustik, mille on rahvusvaheline kriminaalkohus hukka mõistnud, siis sultan tegelikult üritab olukorda veelgi hullemaks muuta. ta ei ole küll ametlikult seda veel välja kuulutanud, seda karistusseadustikku, ta lihtsalt mõistab surma oma riigi alluvaid äh, Nendel amputeeritakse ihuliikmeid, neid loobitakse kividega surnuks, neid pekstakse piitsta, piitsadega. kogu maailm ei tohi seda lihtsalt pealt vaadata ja vaikida me oleme praegu kahekümne esimeses sajandis. sellel sultanil on väga suured majanduslikud huvid ja seepärast me peamegi ta panema musta nimekirja, meil on vaja sanktsioone Brunei sultani vastu sest see karistusseadustik tuleb tühistada ja kui ta seda ei tee, siis me peame ka rahvusvahelised sanktsioonid sisse viima. aitäh! Uh, aitäh president kui mind valiti 2014 aastal euroopa parlamenti siis ma otsustasin et olen nende inimeste hääl kellel häält ei ole ja siin ma nüüd seisan kasutades seda suurepärast platvormi selleks et võidelda inimõiguste eest rahvusvahelisel tasandil ma olin šokeeritud kui kuulsin et brunei sultan otsustas surmanuhtlusega karistada Äh, homoseksuaale. surmanuhtlus tuleb hukka mõista, me peame selle vastu võitlema ükskõik millistes olukordades. olukord on eriti tõsine, sellepärast et see karistusseadustik on suunatud just naiste vastu äh, inimesed peaksid äh, saama endale siiski õiguse armastada seda, keda nad tahavad. kui me räägime seksismist ja homofoobiast Euroopa Liidus, siis me peame mõtlema selle peale, et igasugune diskrimineerimine tegelikult toob endaga kaasa üleilmse vihkamise õhustiku ükskõik, kas siis rahva sees või äh, riikide ähm, juhtide hulgas, me peame võitlema soopõhise ja seksuaalse sättumuse põhise diskrimineerimise vastu. kutsun kõrget esindajat üles kasutama kõiki diplomaatilisi kanaleid selleks, et Brunei tühistaks need keskaegsed seadused äh, ning et lõpetataks surmanuhtluse elluviimine selles riigis ja ka mujal. aitäh, järgmisena Anna Miranda, palun. Thank you, president aitäh, president. ma siin parlamendis võitlesin ka inimõiguste eest Euroopa Liidu tasandil. aitäh, proua Mogherini, selle pühendumuse eest inimõiguste eest võitlemisel. me peame võitlema inimõiguste eest, me peame lõpetama rünnakud inimõigustele, me peame võitlema surmanuhtluse diskrimineerimise vastu igal pool maailmas, ka Euroopas. olukord homofoobiaga Bruneis on väga raske, me peame kaitsma neid inimesi, kes on sinna jäetud üksi. ma kuulun Euroopa Parlamendi seksuaalvähemuste fraktsioonide ülesesse rühma, ehm, kus me võitleme nende inimeste õiguste eest. inimõiguste eest tuleb võidelda selleks, et inimolendite väärikuse eest võidelda. aitäh kõikidele kolleegidele, kes äh, selle küsimusega on tegelenud, see on minu viimane kõne sellel ametiperioodil, aga ma tulen tagasi. aitäh, järgmisena kolleeg Sosnjev, palun. A wy znowu to samo, znowu mm, garstka posłów na... me räägime alati ühte ja sama juttu paar inimest tühjas kojas, kes ütlevad, mida maailm peaks tegema. mina küsin teilt, mis teil on nendest resolutsioonidest kasu olnud, me ei ole mitte midagi saavutanud, te arvate, kas te tõesti arvate, et neid resolutsioone üldse loetakse? mida teie teeksite, kui sultan, Brunei sultan teile mõne sõnumi saadaks, näiteks ütleks teile, et äh, sündimata lapsi Euroopas ei tohi tappa. Te võtaks seda tõsiselt ja Brunei sultan ei võta ka meie arvamust tõsiselt. me oleme rääkinud Liibüast, Mosambiigist, Bruneist, Cameronist äh, ja nii edasi, oleme neid kõiki õpetanud. kui me loome musta nimekirja siis äh, jäävadki siia varsti ainult paar liikmesriigi, kes inimõigustest võitlevad. me peaksime selle tegevuse lõpetama. meil ei ole mõtet siin teisi kogu aeg õpetada. aitäh, ütleb president. tahaksin teile öelda, et Brunei sultan kirjutas eile Euroopa Parlamendile kirja ning üritas selgitada, mis siis tema uue karistusseadustiku taga on. Sean Kelly, palun we are highlighting today the inhumane breach of human rights in brunei. aitäh, täna me räägime äh, inimõiguste rikkumistest äh, Bruneis, äh, šariaadi seadustikust, millega alandatakse Brunei kodanikke nagu te kõik hästi teate, siis on ÜRO piinamisvastase konventsiooniga on sellised karistused keelatud, samuti taastatakse surmanuhtlus ning seetõttu on ka homoseksuaalsus karistatav kividega surnuks loopimise läbi. mina olen uhke, et olen pärit Iirimaalt ja olime esimene riik, mis seadustas samasooliste abielud. meil on usume, et usuvabadus ja vabadus ja inimõigused on väga tähtsad väärtused kogu maailmas, me ei tohi siin astuda samme tagasi, me peame tagama, et inimeste põhiõigustest peetakse kinni. ma kutsun Brunei valitsust üles tühistama need seadused ja viima need kooskõlla rahvusvaheliste kohustuste ja õigusega. ning homoseksuaalsus tuleb ka seal ja teistes maailma riikides dekriminaliseerida ja loodan, et ka teised maailma riigid saadavad Bruneile sama sõnumi aitäh, Stanislav Boltšak, palun. aitäh. suur tänu mulle sõna andmast Brunei karistusseadustiku muutmine on väga ekstreemne. piinamine ja julmus seadustatakse, ei peeta kinni ÜRO konventsioonist. Need äh, barbaarsed karistused, amputeerimised, kividega surnuks loopimine, abielu rikkumise karistamiseks. Need on kujuteldamatud karistused kahekümne esimesel sajandil ning neid muudatusi viib ellu meie partner sul-, Brunei sultan, ma ei tea, mida sultan, millest sultan rääkis selles kirjas, millest te rääkisite. sultan peaks oma kojas korra majja lööma, ta on äh, silmakirjalik, kui ta äh, meile kirjutab pärast kõiki neid orgiaid, mille kohta me lugema oleme pidanud ASEANiga äh, kohtudes peame ka järgmisel mandaadiperioodil selle küsimuse lauale tooma, kuna inimõigused on olulised äh, Euroopale, sellele parlamendile ja mul on väga hea meel, et meie seda küsimust arutame, sest kui meie seda ei aruta, siis kes seda veel teeb? Jerzy Pospišil, palun. pane předsedající, já jsem na úvod chtěl reagovat na... aitäh, president. Äh, võtsin sõna, et vastata meie Poola kolleegile, kes kahtleb, miks me neid arutelusid üldse peame, mina olen äh, pärit äh, äh, kommunistlikust riigist Tšehhoslovakkiast ning mitmed minu sõbrad, kes kommunismi vastu võitlevad, ütlevad, et neile oli tohutuks toeks, kui lääneriikides kommunismivastased võitluses neile tuge avaldati seega ärge püüdkegi eitada, et sellised arutelud äh, tähtsad pole, inimõigused peavad olema universaalsed ja kui meie neid kaitseme, siis need inimesed, keda taga kiusatakse kolmandates riikides, neile see midagi tähendab Tšehhi dissidendid hindasid väga seda, kui lääneriikide poliitikud nende nimel kõnelesid ja neid kaitsesid. isegi täna mäletame neid tänuliku, tänulikult mäletame, kuidas Francois Mitterrand meie nimel sõna võttis, seega on väga tähtis, et me nendest teemadest räägiksime. ning nüüd lõpetame viimase arutelu sellel ametiperioodil vaba mikrofoni voor on läbi ja proua Mogherini saab sõna. president. Äh, lugupeetud president, kolmandal aprillil äh, jätkati Bruneis äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastaga šariaadi seadustiku kehtestamisega. seal on ette nähtud karistused nagu avalik piitsutamine, kivedega surnuks loopimine, jäsemete amputeerimine, sellised karistused ei kuulu enam maailma äh, ning tõenäoliselt laiendatakse veel surmanuhtluse kasutamist seal. Teie teate, mis on meie põhimõtted, me oleme tugevalt surmanuhtluse vastu igal pool maailmas. me usume, et see, seda tüüpi karistustele ei ole mingisugust õigustust, mitte ükski kuritegu eh, ei vääri sellist karistust nagu amputeerimine või piitsutamine, rääkimata surmanuhtlusest. ning ühtki inimest ei tohi karistada selle eest, et ta kedagi armastab, seda ei tohi kunagi pe-, pidada süüteoks kui neid meetmeid hakatakse rakendama, siis rikutakse sellega mitmeid rahvusvahelisi kohustusi, mille Brunei on võtnud. piinamisvastase konventsiooniga on keelatud äh, sellised karistused ja Brunei on ka aastal kaks tuhat viisteist sellele alla kirjutanud ka kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, kirjutasid nad alla ASEAN-i inimõiguste deklaratsioonile, kus võtsid äh, ning nad on alla kirjutanud ka las-, lapse õiguse konventsioonile ning ÜRO konventsioonile igasuguse naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks. Äh, koos mitmete rahvusvaheliste partneritega UNHCR-i partneritega samuti oleme sõna võtnud nende meetmete vastu. eeldame nüüd, et ei äh, jätkata nende seaduste kehtestamist ning äh, ka Brunei karistusseadustik lähtub kõigist rahvusvahelistest kohustustest, mille see riik on võtnud. mina arvan, et see arutelu on väga äh, oluline, kuna see annab meile võimaluse rääkida, millised on meie ootused Bruneile, samuti e, ootame, et Brunei kehtestaks, kehtestaks taas moratooriumi surmanuhtlusele me ei hakanud sellest teemast rääkima mitte alles paar nädalat tagasi, vaid peatasime aastal kaks tuhat kolmteist juba äh, kõnelused äh, Bruneiga. oleme seda rõhutanud äh, nii ka suheldes valitsusega kui oma iga-aastastes aruannet, aruannetes. me peame takistama selliste karistuste jõustumist. selleks esmatähtsalt avaldame kahepoolset pidevalt suheldes Brunei juhtidele survet ning muidugi uus eh, Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja jätkab tööd eh, surve avastamisel, samuti teeme koostööd UNHCR-iga eh, ning viime läbi Brunei hindamise samuti iga-aastase hindamise käigus Brunei rikub sellega ASEAN-i raamistikus võetud kohustusi äh, ning mul isiklikult õnnestub see küsimus tõstatada järgmisel iga-aastasel Euroopa Liidu ASEAN-i kohtumisel, see toimub järgmisel äh, aasta augustis. kui me soovime keelustada selliseid äh, karistusi, siis me ei räägi siin mitte ainult Euroopa väärtustest, vaid need väärtused, mida me kaitseme, on universaalsed, need peavad kohalduma kõigile inimestele, sõltumata nende päritolust või usulistest veendumustest. Need äh, õigused kuuluvad kõigile inimestele, neid ei tohi mõjutada mitte ükski valitsus ja mitte ükski riik ei tohi oma kodanikelt neid äh, õigusi võtta me räägime siin kõikide inimeste väärikusest äh, ja me töötame Euroopa Liiduna edasi selleks, et äh, nendest väärtustest ja sellest väärikutest, vääri-, väärikusest ka kinni peetaks. kuna tegemist on viimase aruteluga teie mandaadiperioodi jooksul, siis ütlen ehk äh, selle kohta ka mõned sõnad, aga ma soovin teid kõiki tänada just eriti selle töö eest, mille, mida oleme teinud inimõiguste vallas sellega on tohutult aidatud kaasa Euroopa Liidu diplomaatidele töö, diplomaatide tööle, mida nad üle kogu maailma teevad ja ma usun, et järgmise mandaadiperioodi jooksul võtab veel rohkem parlamendisaadikuid osa sellest tööst, mida me teeme inimõiguste kaitsmiseks nii Euroopa Liidus kui ka üle maailma, aitäh! suur tänu, proua kõrge esindaja. ma arvan, et see aplaus praegu tõestas, et meie koostöö oli väga hea, et me hindame seda väga. sa, ma sain seitse resolutsiooni ettepanekut ainult äh, rohelistelt, ECR-ilt, kuue fraktsioonilt, EFTD fraktsioonilt, sotsiaaldemokraatidelt, Rahvaparteilt ja ALDE fraktsioonilt. sellega on see arutelu lõppenud ning hääletus toimub täna keskpäeval. ma kasutaksin ka võimalust ja tänaksin teid kõiki selle koostöö eest viimase viie aasta jooksul. aitäh, et valite mind valiti, valiti aitäh, et valisite mind ka sellesse äh, ametiposti siin. soovin teile kõigile edu kandideerides uuesti Euroopa Parlamenti ning äh, ma tahaksin tänada ka Euroopa Parlamendi töötajaid, tõlke. soovin teile kõigile ilusaid lihavõtteid. sellega on see arutelu lõppenud ja me jätkame oma tööd kell kaksteist president. jätkame täiskogu osaistungjärguga. kallid kolleegid oleme šokeeritud äh, selle raske bussiõnnetuse pärast, mis toimus Madeira saarel, kus eile vähemalt kakskümmend üheksa inimest kaotasid oma elu ja väga paljud said veel ka kannatada. me avaldame kaastunnet selle tragöödia ohvrite lähedastele, selle koja nimel tahaksin tänada ka päästemeeskonda koha peal ja sellepärast palun teil üheks minutiks leinaseisakuks püsti tõusta. das wort hat der abgeordnete sõna saab Faria, härra Faria. aitäh, president, kallid kolleegid. ma tahtsin kohe alguses sõna saada sest tahtsin samamoodi mainida seda tragöödiat, millest rääkis just äsja ka president. kakskümmend üheksa inimest kaotasid oma elu tegemist oli bussiga, ähm, kus olid saksa turistid, mis sõitis teelt välja, käis mitu korda üle pea. õnnetus juhtus ühes väga kitsas kurvis. tegemist on kõige õudsema õnnetusega, liiklusõnnetusega, mis kunagi Madeiral juhtunud on. oli neid, kes kaotasid elu, oli neid, kes said kannatada me avaldame kaastunnet ohvrite lähedastele ning leinaseisak meil juba toimus. aitäh, kolleeg Faria. Läheme nüüd kohe kodukorra juurde. kolleeg Kavada, palun üks hetk. vastutavad Prantsuse ametivõimud andsid mulle teada, et kohtuliku eeluurimise käigus soovivad nad Marie-Kristina Anatult saadiku puutumatuse ära võtta ja meie saadame selle taotluse edasi õiguskomisjoni ning proua Linda McEwen astus tagasi oma kohalt ja vastavalt kodukorrale siis kuulutame tema koja üheksateistkümnendast aprillist kaks tuhat üheksateist vabaks ja informeerime vastutavaid ametiasutusi. daamid ja härrad, nüüd ma annan komisjoni asepresidendile proua Mogherinile sõna. Uh, aitäh, härra president ma tean, et enne hääletust ei ole tavaks sõna võtta, aga kuna tegemist on teie mandaadiperioodi viimase äh, istungjärguga, siis äh, soovin äh, komisjoni nimel ja ka enda nimel teile, teid tänada ning kindlasti on ka nõukogu nõus, et nende nimel teid tänav, tänan viie väga hea koostöö aasta eest. me oleme näidanud, et Euroopa Liidu institutsioonid saavad tõhusalt koostööd teha, pidades kinni üksteise autonoomiast ja sõltumatudest ning austades üksteise vaateid. soovin tänada eriti just neid teie seast, kes on just väliskaitse ja julgeoleku küsimustes minuga koostööd teinud ning inimõiguste küsimustes. soovin teile kõigile kõike paremat, kas siis järgmise mandaadiperioodi jooksul või äh, teie äh, edasises elus, mis iganes teist saab, olen kindel, et Euroopa lipp on teil endiselt südames ning mis puudutab mind ennast, siis meil, meie mandaadiperiood kestab veel paar kuud, püüame töötada edasi nende sellest heast võttes aluseks selle hea töö, mida teiega koos oleme ära teinud viie aasta jooksul ning äh, ootan äh, juba pikisilmi koostööd ka juulikuus asu-, alustava uue äh, parlamendi koosseisuga. suur tänu teile! aitäh, volinik Mogherini. kogu selle koja nimel tänan teid tehtud töö eest ja vastame teie soovidele samaga. Te mainisite, täna on viimane osaistungjärk ja on väga palju kolleege, kes soovivad sõna saada, see ei ole aga kodukorra reeglitega kooskõlas, nii et ma tõesti üritan nüüd leida siin lahenduse teiega koos kõigepealt annan teada, et on kaks kolleegi, kes võtsid minuga ühendust äh, ja ütlesid, et nad soovivad sõna saada. üldistes küsimuses aga ma sõna ei anna, kõigepealt proua Kosta, palun signor presidente sarò brevissima voglio dire che oggi è la giornata. suur tänu teen äärmiselt lühidalt tahtsin öelda ainult seda et täna on unesco äh, pärandi rahvusvaheline päev äh, ja me peaksime tänasel päeval mõtlema püha jumalaema kirikule ning euroopa kultuuripärandile. euroopa parlament on töötanud universaalse identiteedi nimel ja ka ma usun, et meie parlamendina oleme eraldanud vahendeid kultuuri toetamiseks kõikides oma programmides ja meil on Euroopa kultuuriprogramm, kus on sihtotstarbeliselt kultuuri toetavad vahendid ja ma arvan, et pärast kümmet aastat tööd siin parlamendis me võime kõik öelda, et me võime olla uhked selle üle, mida me oleme teinud kultuuri toetamiseks, tahaksin tänada kõiki parlamendiliikmeid ja ka komisjoni meie heade sidemete eest, aitäh! suur tänu, proua Costa! kolleeg Krossett, palun! suur tänu, lugupeetud juhataja! kallid kolleegid! ma tahaksin tänada teid kõiki, kes te äh, võtsite Äh, olete pannud rinda need kollased märgid, see on kohutav mälestuspäev, Varssavi getode mälestuspäev ja nende inimeste kannatused, kes pidid kannatama äh, nendes getodes tuhanded inimesed äh, nende kollaste lilledega näitavad, et mitte kunagi ei tohi see enam äh, korduda. see on meie ametiaja viimane päev, meenutagem siis tänasel päeval seda Euroopat, mida meie tahame üles ehitada, kus inimväärikust austatakse, kus on rahu. ma soovin teile kõigile äh, jõudu ja jaksu, et seda toetada, ka seda toetada ka tulevikus. suur tänu teile kõik, kõigile! suur tänu, nüüd küsin, kas on sõnavõtusoove, mis puudutavad päriselt ka kodukorda, ma mõtlen päriselt ka? ei, siis annan, härra Kavada tahtis sõna saada. ma vist isegi tean, millest ta tahab sõna võtta, nii et palun, härra Kavada. Merci, cher Rainer, merci, monsieur le president du parlement aitäh, Rainer, aitäh, kallid sõbrad, teen äärmiselt lühidalt, sellepärast et kellelegi ei meeldi pikale venivad sõnavõtud, olen viisteist aastat siin sõna võtnud, olen valijatele, prantslastele lubanud, et ma teen tõsiselt tööd ning loodan, et koos teiega ja tänu teiele, teile olen ma sellega hakkama saanud. ma olen siin olnud ähm, kolm ametiaega, see on kolmas ametiaeg, tahaksin tänada kõiki ning öelda teile, härra äh, juhataja, teie olete Prantsusmaa naaberriigist, tahaksin teile öelda midagi lihtsat, nimelt Euroopa jääb ellu. Euroopa elab hoolimata nendest, kes tahaksid meie riike piiride taha sulgeda ja Joel Brandt päästis äh, tuhandeid äh, juute. ja mõelgem selle peale, äh, mõelgem nendele Poola kohtunikele, kes mõelgem Helmut Schmidtile, mõelgem Fleischmanni, mõelgem koolile, mõelgem kõigile neile, kes päästsid inimesi sõja ajal. mõelgem Václav Havelile ja Simon Veilile, suur tänu, kallid kolleegid aitäh teile abi eest, aitäh, et aitasite minul paremaks kodanikuks saada, olen teinud tööd, mis ei ole küll lõppenud, aga mina siit lahkun, ma tahan teid kogu südamest tänada ning äh, ajage alandlikuks ning äh, tehke tööd nii, nagu me oleme seda kõik meie siin teinud, aitäh. kolleeg Peeterle, palun. Dear Uh, kallid kolleegid, meie viimased otsused sellel ametiajal. tahaksin teid tänada viie aasta eest, viie, viis aastat ühtsust mitmekesisuses. meie vastutuseks on Euroopa ühtsena hoida, koos hoida. ehitagem Jumalamaa kirik uuesti üles ja ilusaid munadepühi teile! aitäh, kolleeg Peeterle, nüüd asume hääletama. kõigepealt Hiina, meil on suuline muudatusettepanek kolleeg Šoidrovalt, palun. Thank you, Mr Chair, just briefly our oral amendment of recital A suuline muudatusettepanek, mis puudutab põhjenduspunkti A, Hiina näitab üles huvi kinni pidada inimõigustest ja seda oma arengu huvides, aitäh, kui toetate seda. kas kellelgi on vastuväiteid sellele suulisele muudatusettepanekule, ei ole, siis hääletame resolutsiooni ettepaneku üle tervikuna muudetud kujul. hääletus algas, tegemist nimelise hääletusega. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. Kameruun, meil on ühine resolutsiooni ettepanek seitsmelt fraktsioonilt, muudatusettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. resolutsioon tervikuna, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Brunei siin on meil ühine resolutsiooni ettepanek seitsmelt fraktsioonilt, muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? tagasi lükatud. lõige üksteist originaalversioonis, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kolm, nimeliselt hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. põhjenduspunkt D e,, muudatusettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. põhjenduspunkt G originaalversioonis esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. resolutsiooni ettepaneku muudetult, kes poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. edasi läheme Moraesi raporti juurde. üks nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. edasi kolleeg Palaši raport. kõigepealt soovib kolleeg Stevens teha taotluse. Dear president colleagues lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, kodukorra artikkel sada üheksakümmend. Äh, ma tahaksin oma fraktsiooni nimel sellest lähtuvalt äh, teha ettepaneku, et lükkame vallasse äh, raporti hääletuse edasi järgmisele parlamendi osaistungjärgule, sellepärast et meil ei ole olnud täiskogul hääletust ja tänane hääletus näitaks ainult, kui suured lõhed on meie vahel viimasel ametiaja päeval ma arvan, et me peame jätma selle teema üle otsustamata, et järgmine parlamendikoosseis saaks vaadata, millised variandid on tugeva kokkuleppe saavutamiseks, millega tuuakse lisandväärtust meie kodanikele. ma loodan, et te toetate minu ettepanekut hääletus täna edasi lükata. suur tänu teile tähelepanu eest! aitäh, proua Stevens, ECR fraktsiooni nimel. härra Palaš soovib selle taotluse vastu sõna võtta, palun Euh, suur tänu, juhataja. see soov, seda on juba esitatud varem, esmaspäeval juba esitati seda ja parlament äh, hääletas selle maha ja nüüd siis äh, konstruktiiv, konservatiivsed parempoolsed tahavad lihtsalt äh, demokraatlikku hääletust praegu ära hoida, debatt on meil toimunud, nüüd on aeg hääletada ja me ei taha, et see Euroopa Parlament jätaks otsustamata töötajate õiguste üle ning et meie hääled summutatakse parlamendi viimasel tööpäeval, aitäh! suur tänu, kolleeg Palaš, hääletame ECR fraktsiooni taotluse üle, hääletus on nimeline, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. siis läheme edasi Eichhauti raporti juurde. muudatusettepanek üheksakümmend esialgsele kokkuleppele nimeline hääletus, hääletus algas kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. vastu võetud üheksakümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, esimene lugemine on sellega parlamendis lõppenud. Läheme edasi, kolleeg Šipi raport, kõigepealt esialgne kokkulepe, muudatusettepanek kaheksakümmend seitse, nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud, esimene lugemine on sellega parlamendis lõppenud, kolleeg Svivka raport jällegi esialgne kokkulepe, muudatusettepanek nelikümmend üks, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. esimene lugemine parlamendis on sellega lõppenud järgmiseks kolleeg Regneri raport, jällegi esialgne kokkulepe, muudatusettepanek kolmsada nelikümmend, nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. järgmiseks kolleeg Krasnodebski raport. kõigepealt muudatusettepanekud kolmkümmend kaks ja nelikümmend kaheksa nimeliselt üheskoos hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend üks CP1, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kolm nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kuus ja kolmteist koos, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend üks CP kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend neli nimeliselt, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend üks CP üks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. üks CP üks langeb sellega ära, kolmkümmend viis nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend üks CP neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üks CP kaks D ja kolmkümmend üks CP viis D on ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seega kolmkümmend kuus langeb ära. kolmkümmend seitse nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes tagasi lükatud. kolmkümmend üks CP kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üks CP kolm langeb sellega ära, kolmkümmend kaheksa nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud. kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud, kolmkümmend üks CP seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend kaks nimeliselt hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakskümmend üks ja nelikümmend üks ühesugused, hääletame nimeliselt, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend kolm D nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud. üks CP4, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend üks CP8, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, hääletus algas. mulle tundub, et vastu võetud, aga kõik käed ei olnud väga selgelt püsti. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. kolmkümmend üks CP üheksa nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. nelikümmend neli langeb sellega ära. kolmkümmend üks CP kümme nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes angenommen. einunddreißig CP. vastu võetud kolmkümmend üks CP üheksa hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. vastu võetud nelikümmend viis nimeliselt. nelikümmend viis nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes tagasi lükatud, üks CP5, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks CP10, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üks CP6 nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend üks CP üksteist nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud nelikümmend seitse nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud nelikümmend kuus nimeliselt hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üks CP7, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend üks CP12 poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd komisjoni ettepanek muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud. esimene lugemine parlamendis on sellega lõpetatud. järgmiseks lukeraport, siin on esialgne kokkulepe, muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud. esimene lugemine parlamendis on sellega lõppenud. järgmine kolleeg Luke raport, siin on esialgne kokkulepe, muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kolm, komisjoni avaldus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seega esimene lugemine parlamendis on sellega lõppenud. järgmised na kolleegi Fernandes ja Gualtieri raport ning äh, proua Mogherini soovib komisjoni nimel sõna saada. president, president, äh, soovin kõigepealt tänada raportööre Jose Manuel Fernandest ja Roberto Gualtierit äh, hiilgava töö eest soovin tänada ka vastavaid komisjone, EKONit ja eelarvekomisjoni ning tänan ka variraportööre väga konstruktiivse töö eest väga piiratud aja jooksul. siin kojas on korduvalt toetatud äh, komisjoni ettepanekuid. Äh, komisjon hindab äh, kaasseadusandjate vahelist koostööd ning loeksin ette selle kokkuleppe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 one thousand four hundred and sixty seven ninety seven in addition without prejudice to the prerogatives of the council. lisaks äh, seoses stabiilsus ja kasvupaktiga komisjon kaalub äh, ajakohastada rakendamise suunised äh, mis mis puudutab EFSI-d ja Invest Euroopa Liit võib olla äh, EFSI järeltulija seoses liikmesriikide panustega rahas selleks, et rahastada täiendavaid äh, summasid, et tagada liikmesriikide äh, jätkutegevus selles valdkonnas aitäh, asepresident Mogherini. meil on siin osaline kokkulepe, muudatusettepanek nelikümmend kaks eelarve ja majanduskomisjoni poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja kuueteistkümnendal jaanuaril äh, vastu võetud muudatusettepanekud sellega asendatakse siis ja nüüd hääletame komisjoni ettepaneku üle nimeliselt. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud. esimene lugemine parlamendis on sellega lõppenud. järgmiseks kolleeg Kluuni raport, jällegi esialgne kokkulepe, muudatusettepanek kuuskümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. järgmiseks kolleeg Tangi raport, jällegi esialgne kokkulepe, muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud, jällegi esimene lugemine on sellega parlamendis lõppenud. nüüd läheme kolleeg Köölingi raporti juurde, siin on meil esialgne kokkulepe, muudatusettepanek nelikümmend neli, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud, esimene lugemine parlamendis on sellega lõppenud, järgmiseks kolleeg Langeni raport. jällegi esialgne kokkulepe, muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud, esimene lugemine parlamendis on sellega lõppenud järgmiseks kolleeg Hüübneri raport, jällegi esialgne kokkulepe, muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. järgmiseks kolleeg Sanderi raporti, jällegi esialgne kokkulepe, muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud esimene lugemine parlamendis on ka selles küsimuses lõppenud. järgmiseks on meil siin resolutsiooni ettepanek, mis puudutab äh, uurimisõigust, resolutsiooni ettepanek tervikuna, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja veel on meil üks küsimus, resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale. muudatusettepanek kaks, nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. lõige seitse, esialgne versioon, nimeliselt kaks osa, esimene osa, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud, teine osa, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek neli, nimeliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kallid kolleegid, nüüd viimane hääletus. tahan teid kõiki tänada koostöö eest, konstruktiivse koostöö eest täiskogul ja aitäh, et näitasite üles ka mõistmist, kui ma tegin vigu. kui ma siin kedagi solvasin, siis palun ka selle eest vabandust. soovin teile kõigile ilusaid lihavõttepühi, soovin teile edukat valimiskampaaniat, juhul kui te kandideerite uuesti Eh, pidage siis, siis kinni headest tavadest ja pärast Strasbourgi pommirünnakuid ütlesin seda ka, et arvamused ja poliitilised ideoloogiad on siin see, millest me räägime, aga keegi ei tohiks kõhelda selles, et tegelikult on meie tegevuse keskmes poliitika ja demokraatia ja me ei taha rünnata kedagi isiklikult ja nüüd tõmmake oma hääletuskaart välja alles siis, kui ma olen öelnud, et hääletus lõpeb. nii, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud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 nii, täna on arvatavasti eriti raske selgitada, sest nii paljud kolleegid tahavad öelda head aega, kõike paremat ja need avaldused. ma oleks tõesti väga tänulik, kui te saaksite kui te nüüd lahkuksite siit kiiresti, selleks et me saaksime kohe asuma selgitama nii, hakkame nüüd kolleege nimeliselt üles lugema selleks, et saalist lahkumist kiirendada. kolleeg Kaspari. kolleeg Pruust. kolleeg Karas. kolleeg Pullmann kolleeg castaldo. frau kollegin zimmer und herr kollege scholz! kolleegid zimmer ja scholz! frau kollegin grossette! kolleeg grossette!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 nii, tuleme nüüd hääletuste selgituste juurde. kõigepealt kolleeg Metsola raport ja sõna saab kolleeg Forenza. ta ei ole enam kohal. Zum... järgmiseks kolleeg Eichhauti raport ja sõna saab. palun. De Gue kuue fraktsioon, härra Scholz. härra Scholz. härra Sosnjev saab nüüd sõna. Głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu. ma hääletasin selle raporti vastu, sest ma ei saa aru, mis loogika siin on üks auto on nagu kaks autot, kui ta ei paiska keskkonda heitmeid. meil ei ole tegelikult ju äh, nullheitmetega autosid. tegemist on järjekordse direktiiviga mida Euroopa Parlamendi saadikud tegelikult ei mõista. meil ei ole piisavalt teadmisi selleks, et kontrollida, kas keskkonna olukord oleks parem, kui elektriajamiga autod äh, oleksid rohkem kasutusel. energiakulud äh, oleks siis lihtsalt kuskil mujal. elektrijõujaamad äh, toodaks siis heitmeid siis tekib ka akude küsimus äh, ja need kahjulikud ained, mis, mis tulenevad akudest, Norras on sellega näiteks probleeme ja tõesti, tegemist on minu arvates järjekordse vastutustundetu direktiiviga. aitäh, kolleeg Sosnjertš ja nüüd kolleeg Tšipi raport, ähm, kolleeg Matthews. mis midagi? Uh, suur tänu, juhataja. kui selle e-, meetme kohta ettepanek tehti ja esialgu, siis ma ei olnud sellega sugugi rahul nii nagu siin ikka, räägiti rohkem tsentraliseerimisest, kontrolli ülevõtmisest, rangematest eeskirjade jõustamisest tsentri poolt. ja iseäranis antud juhul pandi iseäranis suurt rõhku elektriautodele kui moodusele heitmeid vähendada. aga kui roheline majandus on meile üldse midagi õppinud, siis äh, õpetanud, siis äh, on see õpetanud meile seda, et me ei tea, kuidas tehnoloogia areneb. kui poliitikud nüüd siin püüavad dikteerida kõigile ette seda, kuidas tehnoloogia peaks arenema ja kuidas tööstus peaks arenema, siis on olukord tõesti jabur. mul on väga hea meel, et pärast suurt tööd koos raportööridega, koos variraportööridega on meil õnnestunud märkimisväärsemalt paindlikum süsteem paika saada, vähem pannakse nüüd rõhku elektriautodele, lastakse tehnoloogial areneda nii, nagu ta areneb, aitäh! aitäh, nüüd läheme kolleeg Svjevka raporti juurde, mis puudutab digitaalseid vahendeid ja protsesside kasutamist äriühinguõiguses. jällegi kolleeg Matthews, palun. suur tänu, et annate mulle sõna selles küsimuses. minu arust on tegemist olulise teemaga. tõesti on oluline see, et ettevõtted, kes tahavad piiriüleselt koostööd teha, kes tahavad kaupa müüa üle piiri, läbi interneti, saavad teha seda ilma piiranguteta, ilma et keegi püüaks rahvusvahelist konkurentsi maha suruda. mina olen pärit trükitööstusest, me anname välja väga palju e-raamatuid, kõik saavad neid alla laadida, makseid kasu, ka võetakse internetis ja kõik on väga lihtne. ettevõtted saavad siis teha interneti kaudu teed ühest riigist teise ja keegi ei pea füüsiliselt minema teise riiki. kaugkaubandus on interneti mõte, aitäh. aitäh, kolleeg Matthew, sellega on Svevka raport äh, ammendatud järgmiseks Regneri raport Piiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagunemised ja siin saab jällegi sõna kolleeg Matthews uh,. Once... suur tänu, juhataja, taas korda võtan siin sõna et rääkida seekord rahvusvahelise kaubanduse vajadusest ning sellest, kuidas seda rahvusvahelist kaubandust vabamaks muuta. mul on väga hea meel öelda, et nüüd muutub selline rahvusvaheline kaubandus kergemaks, kui me esialgse ettepaneku tegime, siis olid väga palju, oli seal väga palju piiranguid ettevõtetele, nad pidid tõestama nii üht kui teist aga nüüd praegusel kujul ei ole see ettepanek sugugi enam selline, tegemist on tõesti suure sammuga edasi rahvusvahelises kaubanduses. Euroopa Liidus on rahvusvahelisel kaubandusel tähtis koht, see soodustab majanduskasvu, loob töökohti ning tekitab rahvastevahelist vastastikust mõistmist, mis on ju ikka hea, aitäh! aitäh, kolleeg Matthews, see oli Regneri raport ja edasi läheme kolleeg Krasnodebski raportit Euroopa Kaitsefondi kohta ja sõna saab kõigepealt kolleeg Jurek. E, panie przewodniczący, panie i panowie posłowie, kierunek polityki, nawet system wartości. aitäh. iga poliitilise ühiskonna väärtuste süsteem, seda on võimalik hinnata eelarvenumbrite kaudu. otsus Euroopa Kaitsefondi loomise kohta ei ole võib-olla suur otsus, aga samal ajal selge samm siin kojas. proua Merkel rääkis ka sellest, kui tähtis see on, täpselt samamoodi nagu ka kolleeg Pööge. me räägime siin Euroopa sõjaväe loomisest, aga see ei ole see suund, kuhu suunas meie koostöö peaks liikuma meie liikmesriigid suures osas on NATO liikmesriigid me ei ühinenud Euroopa Liiduks selleks, et äh, siin poliitiliselt kokku tulla. Äh, nii et ma hoiatan teid, ärge minge selles suunas edasi. aitäh, kolleeg Forenza, palun järgmisena. Grazie presidente, ho votato con forza contro quest-. suur tänu hääletasin selle ettepaneku vastu ja väga jõuliselt vastu, sest mina usun, et Euroopa Liit peaks oma lähenemisviisi muutma ja tegema seda väga põhimõtteliselt. mina arvan, et meie peaksime inimesi ja inimeste elusid kaitsma, mitte piire. aga siin kaitstakse piire. taaskord tahan öelda siin saalis, et Euroopa Liidu mõte esialgne üllas eesmärk on karidele jooksmas, jooksmas Vahemere ranniku karidele. ma arvan, et me pea, praegu peaksime rahastama vaesust vähendavaid projekte, järk-järgult tegutsema selles valdkonnas ning ähm, vahendite suunamine sõjaväkke võtab need vahendid teistest valdkondadest ära mina ei arva, et me peaksime piiride äh, kaitsesse nii palju panustama. aitäh, kolleeg äh, Forenza, nüüd läheme kolleeg Tangi raporti juurde, jätkusuutlikke investeeringuid ja jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe avalikustamine ning sõna saab kolleeg Maier. proua Maier Um, think... suur tänu, juhataja. ma arvan, et mina olen viimane britt, kes siin kojas selle osaistungjärgul sõna võtab, aga võib-olla mitte viimane britt, kes siin kojas sõna võtab, ma vähemalt loodan nii finantssektori eesmärgiks ei saa olla ainult vähestele kasumit teenida ja samal ajal ignoreerida selle protsessi tagajärgi kõigile teistele. mina olen leiborist ja leiboristina ma tahan, et pankade kindlustussüsteemide ja investeerimisfondide raha aitaks kaasa õiglasema ühiskonna ülesehitamisele. tänane hääletus on üks osa sellest tööst. me tahame kõikide pikaajalisi huvisid kaitsta, kahjustav, keskkonda kahjustav fossiilkütus ei ole säästlik, jätkusuutlik äh, investeering. lapse, lapstööjõu kasutamine pole ta samuti mitte nagu tervist kahjustavad ained. nii et tulevikus tuleb mõelda mitte ainult finantskasumile, vaid mõjule keskkonnale, sellistele teemadele nagu sooline palgalõhe ja korruptsioon. tehes koostööd, loome me Euroopat, mis on õiglasem kõigi jaoks, mitte ainult väljavalitute jaoks aitäh, kolleeg Maier. ja nüüd edasi, see oli tangi raport ja nüüd on veel üks, kes soovib äh, siin selgitada nõukogu ja komisjoniga peetavaid läbirääkimisi Euroopa Parlamendi uurimisõigust käsitleva seadusandliku ettepaneku üle ja selleks inimeseks on kolleeg Pospišil, palun. suur tänu, toetasin seda resolutsiooni ettepanekut sellepärast et tõesti on kohutav see, et meil ei ole siiamaani rakendussuuniseid Euroopa Parlamendi uurimisõiguse kohta, me oleme püüdnud seda õigust saada kogu selle ametiaja, aga kahjuks komisjon ja nõukogu olid äh, väga aeglaselt tegutsema, äh, kuni sügiseni suhtusid nad äärmiselt negatiivselt meie soovi. Neil oli terve rida argumente, miks mingisugust sellist õigust vaja pole, aga ma loodan, et järgmisel ametiajal järgmine koosseis äh, teeb äh, rohkem koostööd komisjoni ja nõukoguga, et puudujääke parandada ning ähm, parlamendi uurimisõigus on parlamendi äh, üks olulisemaid õigusi ja, ja meil on vaja selleks vajalikke vahendeid. aitäh, kolleeg Pospišil, sellega on see raport ammendatud ja nüüd on veel kaks saadikut, kes soovivad selgitada Euroopa Liidu raamistiku endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kohta ja kõigepealt saab sõna kolleeg Faria, palun et need kemikaalid on mürgised, selle kohta on meil piisavalt tõendeid ja seda juba üle kahekümne aasta. Need kemikaalid on igal pool. Nad toovad endaga kaasa inimkeha kahjustumise siiamaani on osaliselt hinnatud äh, neid kemikaale, aga ei ole tehtud äh, üldist hinnangut selleks, et teada saada, kui kahjulikud need kemikaalid on. mida rohkem me nende kemikaalidega kokku puutume, seda ohtlik, seda ohtlikumad nad on ja need kemikaalid on väga paljudes hügieenitoodetes ja kosmeetikatoodetes. me peame hoolitsema selle eest, et kõik äh, kemikaalid, mis võivad hormoonisüsteemi mõjutada, oleksid keelatud paljude puhul me tegelikult isegi ei tea, kuidas nad äh, meie organismi kahjustavad ning äh, ma võin teile öelda, et äh, minu ametiperioodi ajal olid just tervist puudutavad küsimused siin väga tähtsad. aitäh, kolleeg Faria ja nüüd saab sõna kolleeg Sosnjerš, palun. see, seda resolutsiooni võib niimoodi kokku võtta me ei tea päris täpselt, millised need kemikaalid on, kas nad on kahjulikud või mitte, aga me kohe kindlasti saame seda kõike reguleerida ja kõige paremini oskab seda teha Euroopa Komisjon. see kõik näitab, et parlament ei ole mitte midagi õppinud, näiteks Brexitist. brittidel on kõrini teie äh, organitest ja reguleerimisest ning nad otsustasid, et nad ei jää Euroopa Liitu. Te ei saa aru, et kogu Euroopa, kogu Euroopal on kõrini kogu valitsev eliit Euroopas kaotab oma võimu. ma ei tea, milliseid Euroopa Parlamendi, millised Euroopa Parlamendi saavutused on selle taga, et te nii arrogantsed olete? kust te selle õiguse võtate? tegemist on siin vanakeste klubiga, te ei suuda ennast nii-öelda taastoota, te õpetate kogu maailma, te olete Euroopa hävitanud ja ma arvan, et Euroopa Liit tulekski hävitada. aitäh, kolleeg Sosnjev. sellega on siis ka see resolutsiooni ettepanek ammendatud ning erandkorras annan veel sõna kol-, Metsala raporti selgitamiseks kolleeg Forenza nimelt, keda enne polnud saalis grazie presidente anche per eh, la comprensione io. suur tänu juhataja teie kannatlikkuse ja vastutulelikkuse eest mina hääletasin metsola resolutsiooni vastu sellepärast et usun et euroopa liit peab aitama inimeste elusid päästma äh, mitte neid inimesi välja suruma meil on kokkulepe liibüaga äh, kus äh, on rakendatakse piinamist vägistamist ja mina arvan, et me peaksime lõpetama vabaühenduste tegevuse kriminaliseerimise. valitsus töötab välja õigusakte selleks, et võidelda nende laevade vastu Vahemeres avatud kätega, open arms on pagulasi kaitsev organisatsioon, kes on sellist kohtlemist kannatanud. mina olen viimaste aastate jooksul palju õppinud siin kojas. ja ma loodan, et olen oma tööd hästi teinud. mul on olnud rõõm võidelda oma seisukohtade eest ning soovin kõigile edu tulevikus. aitäh, kolleeg Forenza. Need olid hääletuste selgitused. eilse osaistungjärgu protokoll on teile edastatud, on teil pretensioone selle kohta, ei ole, siis on see kinnitatud ja kui te ei ole sellele vastu, siis täna vastu võetud dokumendid edastame nendes resolutsioonides ja raportites nimetatud isikutele ja vastavalt kodukorra artikli sada üheksakümmend kaks peame tänase istungi protokolli juba täna kinnitama, kui te sellele vastu pole. ei ole, seega on see kinnitatud. enne soovisin kolleegidele juba kõige head, ma tänan ka nüüd parlamendi teenistusi, kes on aidanud siin täiskogu istungit pidada, soovin teile kõigile ilusaid lihavõtteid, head koduteed ja kohtume võib-olla uuesti siis kas värskemalt või vähem värskemalt sellega on osa istungjärk katkendatud, katkestatud ja istungjärk lõppenud.